Good afternoon uh,. I am uh, as you probably. tere pärastlõunat. nagu te võib-olla juba aru saite, juhatan ma esimest osa täna pärastlõunasest kohtumisest. kõigepealt peaksime arutama rahvusvahelistes kaubanduslepingutes eh, kasutatavad sotsiaalse vastutuse klauslit, aga see lükatakse kuu võrra edasi, kui muid märkusi ei ole, kas päevakord on vastu võetud? suur tänu! koosoleku protokolli kinnitamisele ka keegi vastu ei ole. koordinaatorid otsustasid seitsmeteistkümnendal mail erakorralise komisjoni ko-, koosoleku korraldada, et arutada tööhõive suuniseid. koosolek toimub kella seitsmest kella kahekümne kolmeni, või üheksateistkümnest kahekümne kolmeni. kahekümne teisel aprillil võttis esimeste konverents vastu otsuse edasi lükata Rahvapartei resolutsiooni tööhõivesuuniste kohta kuni äh, vastatakse nende nõudmistele strateegia kakskümmend kakskümmend osas. samuti otsustati esitada härra Ori raport juulikuus, see puudutab samuti tööhõivesuuniseid. Teie kaustades on ka teatis arvamuste vahetuse kohta äh, kohtu, kohtumise eest volinikuga strateegia osas kaks tuhat kakskümmend, vabandust, saksa, prantsuse ja inglisekeelsed tekstid on välja jagatud, teisi keeli ei ole. Teie kaustades on ka tekst arvamuste vahetuse kohta vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega, mis puudutas noorte ligipääsu tööturule ja nüüd ühtne elamise tööloa taotlemise kord, päevakorrapunkt neli. nüüd annan mikrofoni üle härra Serkasele, palun. suur tänu, proua esinaine tuleb meelde tuletada, et nimetatud direktiiv on selline tekst, mille puhul meie komisjonil on libekomisjoniga jagatud vastutus meie eesmärk on töötada välja üks õigusakt, mis ühendaks elamis- ja tööloa taotlemise korra legaalselt saabunud immigrantide jaoks vastavalt siis liikmesriikide õigustikule ja nii nagu ka välja kuulutatud, Euroopa Liit püüab välja töötada ühist immigratsioonipoliitikat, mille mõte on see, et sisserändajatel peaksid olema sarnased õigused liikmesriigi kodanikega. meie komisjonile ja libekomisjonile tähendab see, et me peame tööd koordineerima. kodanikuõiguste komisjon tegeleb direktiivi sisu õigusaspektidega ning samuti ühtse elamis- ja tööloa taotlemise korra rakendusküsimustega ning eh, meie eh, peame keskenduma eelkõige töötajate õigustele ja eh, mõnedes riikides tehtavatele võimalikele eranditele. küsimustik on väga keerukas. mul on hea meel, et saan loota ka teistele raportööridele ja mm, tänaseks on saavutatud üsna ulatuslik kompromiss. paljud küsimused tekstis on olulised, muudatusettepanekud puudutavad küsimusi, mis on tähtsad, aga mitte just eluliselt tähtsad, teised on jälle vähem olulised. mina tahaksin keskenduda eelkõige nendele teemadele, kus üksmeele saavutamine on kõige keerukam. loodetavasti saame ähm, enamuse toetuse hääl-, hääletamisel. nüüd on äh, vaja arutada muudatusettepanekut number kakskümmend neli, mille tegid meie kolleegid Soomest. see puudutab niisuguste ettepanekute vastuvõtmist üldse. siin räägitakse töötajatest, kellel tööd veel ei ole. tegelikult peaks see jääma libekomisjoni pädevusse, see, sest see on õiguslik küsimus, me ei saa äh, hääletada muide sama eh, muudatusettepanekut siin ja libes, kui see muudatusettepanek ei ole vastuvõetav, ja kui me peame hääletama töölepinguid, siis mina aktsepteeriksin pigem teisi punkte ja nüüd muudatusettepanek üksteist põhjenduspunkti üheksa kohta teine oluline küsimus, mis vajand-, vajab lahendamist, puudutab töötajate lähetamise direktiivi. komisjoni tekstis on öeldud, et töötajad, kes saadetakse oma koduriigist teise riik, liikmesriiki tööle, äh, peavad saama võrdse kohtlemise osaliseks li-, äh, teise liikmesriigi kodanikega, aga seda teksti saab äh, mitmeti tõlgendada, kui töötaja pole lahe, lähetatud, siis justkui ei peaks teda võrdselt kohtlema teistega. aga kuidas käituda olukorras, kus liikmesriigid tõlgendavad neid sätteid erinevalt? komisjon ei kavatsenud vahet teha nende töötajate vahel, kes äh, ringi liiguvad äh, ja selle vahel siis, kust nad pärit on. aga nüüd on välja pakutud sõnastus, mis võiks niisugusele tõlgendusprobleemile lahenduse anda. meil on Toomas Manni muudatusettepanek number kakskümmend viis, see puudutab samuti lähetamist olen valmis kompromisspaketi esitama koos suulise muudatusettepanekuga, mis võtab siis äh, uue põhjenduspunkti. olen komisjoni teen-, äh, teenistustelt saanud selle teksti ja see ei äh, lähe vastuollu lähetamisdirektiiviga. kõige tähtsam on mitte diskrimineerida töötajaid, kes töö tõttu liik-, liikmesriikides ringi liiguvad. ja kui äh, nüüd see läbi läheb, siis me saaksime aktsepteerida ka Toomas Manni muudatusettepaneku esimest osa. teise osa puhul esitan kompromissmuudatusettepaneku aktsepteerides Toomas Manni esimest Äh, ettepaneku esimest osa. ja siis tuleb arutada veel sotsiaalsüsteemide koordineerimist. jällegi, tegemist on väga keeruka õigustikuga, kui tuleb arvestada töötaja õigusi erinevates liikmesriikides äh, kõik see tuleb seostada ka immigrantide töötamisega erinevates liikmesriikides, kas li-, e, sisserändajad saavad samasuguse kohtlemise osaliseks, kui tegemist on e, sotsiaalõigustega ja sotsiaalmaksetega meil on selgitustes vastav artikkel ka, äh, Rahvapartei on muudatusettepanekud teinud selle kohta, Rohelised on teinud, mina olen teinud ja koos Jean Lambertiga oleme me kõik koos te-, töötanud selle teema kallal täna hommikul veel, kohtusime Riia Omen-Reuteniga, arutasime neid küsimusi, kohtusime ekspertidega ja töötasime välja kompromissettepaneku. see on seostatud nii teksti kui seletuskirjaga. me kõik kolmekesi otsustasime, et töötajatel peavad säilima olemasolevad õigused ja kui nende staatus paraneb tulevikus, siis äh, sotsiaalsüsteemide koordineerimises ei tohiks nimetatud direktiiv nende staatust ohustada. ja lõpuks veel üks väga keerukas valdkond. käesolevas direktiivis tunnustatakse kolmandate riikide kodanike õigust sotsiaaltoetusele, kui nad saabuvad Euroopa Liitu, aga erinevate sotsiaaltoetuste puhul võib tekkida mõnedes liikmesriikides probleeme, seega liikmesriigid on soovinud muudatusettepanekuid teha nii, et sotsiaaltoetused, eh, näiteks peretoetused, eh, elamispinnatoetused oleks reguleeritud ja meie mõte nüüd on selles, et liikmesriigid ise reguleerivad sotsiaaltoetuste maksmist. muidugi, kui äh, väljastpoolt tulevatele töötajatele võrdset kohtlemist ei saa tagada, siis kaotab kogu direktiiv oma mõtte aga ikkagi on selliseid liikmesriike, kus teatud õigused garanteeritakse töötajatele ainult elamisloa põhjal. aga direkt-, meie direktiivi mõte on anda kolmandatest riikidest pärit töötajatele saabumise päevast alates võrdsed õigused eh, kodanikega sest tõesti liikmesriik, see võib tekitada probleeme, kodanikud tunnevad, et kui nad on kolmkümmend aastat elanud riigis, siis neil on võib-olla rohkem õigusi elamispinna toetusele kui äsja saabunutel. mõned soovivad kõik need sotsiaaltoetuste küsimused jätta liikmesriikide pädevusse, aga on ka neid, kes soovivad äh, äh, sissetul-, rändajatele kõik õigused tagada tuleb äh, siiski vahet teha sotsiaaltoetustel, mis, äh, mille aluseks on äh, elukoht ja nende toetuste vahel, mille aluseks on töökoht. põhimõte on muidugi võrdne kohtlemine, aga sotsiaaltoetused, mille aluseks on elukoht, võivad teatud tingimusi sisaldada. see on seotud iseäranis elamis, elamisloa andmisega. kui me räägime Põhjamaadest, siis seal on universaalsed, kõigile kehtivad sotsiaaltoetused, peretoetused, elamispinnatoetused ja üldine äh, osad liikmesriigid soovivad seda muidugi ise reguleerida, aga üld, üldmõte on see, et tuleb vahet teha sotsiaaltoetustel, äh, mis, äh, mille aluseks on elukoht või, või töökoht ja samas ei tohi tekkida mingit diskrimineerimist. Need olid põhielemendid selles direktiivis ka teistes küsimustes on eriarvamusi, aga need ülejäänud küsimused jäävad võib-olla vähem tähtsaks kui need, mida ma siin eespool loetlesin. arvan, et lõpp, lõpuks on võimalik sidus tekst välja töötada, mis tagab võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise aga muidugi sellel teemal on omad nüansid ja tuleb arvestada ka lähimuspõhimõttega. suur tänu, enne kui ma annan sõna Jean Lambertile, ütleksin, et küsimus, mida, mida te puudutasite, tasulised suhted muudatusettepanekud kuusteist kuni kakskümmend neli ei tule hääletusele, sest see väljub meie, läheb kaugemale meie komisjoni pädevusest see oli lihtsalt teile selgituseks, Siim Lambert. suur tänu. tahaksin tänada härra Serkast samuti tema sissejuhatuse eest. sotsiaalkindlustust puudutavad küsimused, nende kohta paar märkust. minu poolt esitatud muudatusettepanekud ning ka kompromissid, milleni me nüüd oleme jõudnud Nende eesmärgiks ei ole kivisse raiuda ei praegust süsteemi ega välistada muudatusi tulevikus. meil oli vaja parandada praegust sõnastust ja kaasajastada sotsiaalkindlustuse määrust praegu, nii et seepärast tuleb Äh, mida siin täp-, siin tuleb täba-, väga selgelt välja öelda, mis puudutab inim-, inimesi, kes on kümme aastat töötanud ja seepärast me sellised muudatusettepanekud ka tegime, kuid me ei taha kivisse raiuda midagi, mis on praegu just muutumas, kuid selle teema juurde tuleb meie komisjon ka hiljem tagasi. ja samuti sotsiaalkindlustuse külg on just see, Äh, millest räägitakse sotsiaalkindlustuse määruses, siin ei räägita sotsiaaltoetustest. see on erinev asi, näiteks elamispinna puhul ei ole näiteks tegemist klassikalise sotsiaalkindlustusega. see on liikmesriigiti erinev ja seda peaksite ka silmas pidama, kui te muudatusettepanekuid loete. nüüd äh, lähetustöötajate kaasamine, ma olen siin tänulik esitatud muudatusettepaneku eest mille esitas siis raportöör, see, see toob olukorda samuti selgust nende küsimuste osas, mis tekkisid äh, seoses ühtse loaga. et kui siis kolmandate riik- ja kolmandate riikide kodanikud on muidugi sellesse kaasatud, praegune sõnastus ütleb väga selgelt välja, millised on nende õigused, kui nad tulevad tööle lähetustöötajatena. Need kompromissmuudatusettepanekud, mis on esitatud, äh, neid me toetame üldiselt ning üldiselt toetame ka raportööri lähenemist. suur tänu, proua Omen-Rutten. ja, voorzitter, het is een heel lastig dossier en um, Jean um, weet er heel veel van. suur tänu. see teema on keerukas ja Jean tunneb seda valdkonda hästi. meil on, selle määrusega me oleme tegelenud ju aastaid, mis puudutas sotsiaalsüsteemide koordineerimist. ja kolmandate, kolmandate riikide kohta käivad õigusaktid on leidnud erinevat tõlgendamist. millega meil on tegemist? meil on tegemist kolmandate riikide kodanikega, kes võivad töötada mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. ja seda me tahame reguleerida on ka asju, mida me reguleerida ei taha ja seda ma ütleksin nüüd Toomas Mannile ja teistele. nagu varjupaiga, paiga taotlejad, üliõpilased. Need aga ei kuulu selle direktiivi rakendusalasse. see tähendab, et äh, peretoetused näiteks ei ole kuidagimoodi seotud samuti selle õigusaktiga, see oli minu esimene märkus proua esinaine. ja nüüd äh, probleem, mille on tõstatanud Soome kolleegid. Aleksander Serkas ütles, et see probleem on lahendatud. Soomes on asi nii, et Äh, kui inimene hakkab üliõpilaseks, siis tal on õigus töötada mõned tunnid nädalas. ja tänu nendele paarile töötatud tunnile saab inimene ka endale õigused, mis on seotud töötamise ja elupaigaga Soomes. Äh, riikide puhul nagu Soome, kes sellist süsteemi kasutavad, üritasime leida lahenduse. ja ja ütlesime, et need, neid soodustusi saab kasutada ainult siis, kui inimene töötab ja teiste riikide puhul ei tule süsteemi muuta. seega siin äh, on erandid, mis on seotud äh, elupaigaga. ja oleme lahendanud seega sellise äh, Soome kolleegide probleemi mina omalt poolt olen üritanud omalt poolt lahendusi pakkunud, ütleme, et äh, Toomas äh, Saksamaalt abiellub kauni brasiillannaga. ja brasiillanna on alati äh, töötanud headel töökohtadel ja sooviks töötada nüüd haiglas Maastrichtis. nüüd see kaunis brasiillane tuleb kõigepealt kutsuda Hollandisse, vastasel korral ta ei saa välismaalt töötada, järelikult talle tuleb saata kõigepealt kutse ta peab kõigepealt saama tööloa ja siis saab ta alles kasu sellest direktiivist ja, ja kui tegemist on aga üliõpilasega, siis see, selle inimese kohta see direktiiv ei käi nii et see kehtib kolmandate riikide kodanikele, kellel on tööluba. ja lähetustöötajatega on ka probleem. rääkisin sellest Alejandro Serkasega ja kuulasin, mis selle kohta öeldi. ja minu meelest on olukord selge. kui näiteks Hispaania firma saadab Hispaania töötaja Hollandisse tööle, ja kui Brasiilia töötaja saabub Hollandisse, kas neil, et neil on siis samad õigused? kui see töötaja ka selle ettevõtte heaks enam ei tööta, siis brasiillasel on vaja tööluba. minu meelest on see üsnagi keerukas, äh, kuidas tõlgendada lähetustöötaja mõistet. ja mul on tunne, et me oleme selle pisut liiga ähmaselt sõnastanud. seda võib öelda ka äh, stipendiumite kohta. siingi saab, peaks mõningaid sätteid tõlgendada selliselt viisi, sellel viisil, et mõningad stipendiumide saajad saaksid seda kasutada, kuid minu meelest see ei peaks siia direktiivi rakendusalasse kuuluma. ja siis on ka pensionid, kui kolmanda riigi kodanik on töötanud äh, mitu aastat äh, liikmesriigis, siis ta peab saama ka pensioniõigused, isegi kui ta pärast tagasi pöördub oma koduriiki. Äh, kakskümmend üks siin kuul-, siin viis, kaheksa ja üheksa, need me jätsime välja. selleks, et äh, olukord oleks selgem, äh, Austria-Saksamaa jaoks kehtis äh, erand varjupaigataotlejate puhul, see on nüüd välja jäänud. seega ma arvan, et sellega probleemi ei teki seega ma paluksin Alejandral toetada muudatusettepanekut kakskümmend üks ja üheksa. Yes, thank you. Uh, Tom... suur tänu, Toomas Mann, palun. Äh, äh, äh, suur aitäh, proua eesistuja. ma arvan, et äh, see näide kenast brasiillannast äh, on siin tõesti väga illustratiivne ja kena. Äh, kui tegemist oleks tudengiga, siis ei oleks siin suuremaid raskusi. aga kui vaadata muudatusettepanekut kakskümmend üks, ja äh, määrust EÜ kaheksa viis üheksa ja see siit nüüd välja võtta, siis äh, jõuame selliste olukordadeni. niisiis oletame, et äh, inimesel on olemas elamisluba ja mitte tööluba, siis võiks seda tõlgendada nii, et see laseb inimesel taotleda ka lapsetoetust, peretoetust ja see toob kaasa terve hulga sotsiaalseid meetmeid, mida minu arust äh, ei peaks kindlasti, e-, e-, ei pea, minu arust ei peaks kindlasti nendest hüvedest äh, osa saama need inimesed, kes meie riikides viibivad. niisiis äh, on see probleem, kui me muudatusettepanekust kakskümmend üks selle välja võtame. minu teine kommentaar on muudatusettepaneku kakskümmend viis kohta. see puudutab siis inimesi, kes viibivad lähetuses. ma arvan, et see peegeldab siin seda, mida härra Serkas ütles äh, tööloa ja elamisloa kohta Eh, niisiis on mul väga hea meel, kui te saaksite muudatusettepanekust kakskümmend viis teise osa välja võtta, selle kõige tähtsama osa. Te rääkisite ka äh, kompromissettepanekutest, härra Serkas ma arvan, et meil on vaja kõigepealt teada nende kompromissettepanekute täpset sõnastust, selleks et me kuulaksime sealt ära ka e, nüansid erinevates keeltes, sellepärast et see, millest me räägime, ei ole mingisugune üldine selgitus, vaid tegemist on detailidega, oluliste detailidega ja seetõttu on väga e, tähtis meile teada täpset e, sõnastust meie kõikide emakeeltes Äh, nii et kui teil oleks võimalik äh, see väga selgelt äh, ette lugeda, siis see oleks väga hea. arvoisa puheenjohtaja, monissa Euroopa mais-. esinaine, mitmetes Euroopa riikides, nagu näiteks Soomes, on väga elav arutelu rändeteemadel ja seetõttu me ootame, et Euroopa Parlament tegeleks selle küsimusega ja sätestaks ühtsed reeglid rändele. ja see ettepanek, millega me praegu, millest me praegu räägime, on väga hea initsiatiiv ja ma tahaksin äh, tänada härra Sõrkas selle ees, et, et te olete võtnud väga paindliku positsiooni ning äh, seda just äh, Soome äh, sotsiaalkindlustussüsteemi silmas pidades, sest meie sotsiaalkindlustussüsteem erineb väga paljudest teistest Euroopa Liidu liikmesriikide omadest. ja me tahame, et võrdne kohtlemine oleks tagatud inimestele, kes meie riiki tööle tulevad. Äh, ma arvan, et see ettepanek on väga posi-, positiivne ja ma arvan, et see on tööhõive põhise immigratsiooni toetamiseks väga oluline, sellepärast et Euroopa demograafiline olukord on, on vilets ning äh, samas aitab see meil vältida neid probleeme, mis äh, tekivad äh, sellisel juhul, kui tööandjad tööjõudu kurjalt ära kasutaksid. ja me loodame, et ka lähetustöötajate suhtes selles direktiivis äh, äh, midagi paremaks muutub. tahaksin õnnitleda teid selle väga äh, eduka raporti puhul ning see fakt, et neljasaja aasta eest lahkusid eurooplased Euroopast teisele mandrile, et paremat elu otsida, eh, on nüüd pöör-, pööratud ringi, sellepärast et inimesed tulevad meie juurde, et otsida paremat elukvaliteeti ja paremaid elustandardeid. ning seetõttu peame me sätestama ühtsed reeglid. Eh, niisiis ma sooviksin veel kord härra Särkast eh, paindliku lähenemise eest tänada. Uh, uh, suur aitäh, proua esinaine. ma tänan teid. ma arvan, et peamine selle direktiivi ettepaneku äh, probleem on selles, et teatud inimgrupid on sellest rakendusalast eemaldatud ning neile ei laiene samasugused õigused ma arvan, et on oluline see, et kõik kolmandatest riikidest pärit inimesed, kes Euroopa Liidus töötavad, neil oleks samasugused õigused nagu liikmesriikide kodanikel. nii sotsiaalses kui majanduslikus kontekstis. aga need inimesed, kes on iseendale tööandjad või on põgenikud, nendele selle direktiivi valdus ei laiene suvel äh, avaldatakse uus direktiiv äh, hooajatöötajatele, kahjuks aga ei ole tänaseks äh, endiselt selge, millal see direktiiv jõustub. minu arust on oluline see, et hooajatöötajad oleksid siin kaasatud enne, kui eraldi direktiiv jõustub sellepärast, et hooajatöötajad on ka väga haavatava töötajate grupi hulgas ja ka neile peab tagama samasugused õigused nagu teistele sellepärast et neid ohustavad just äh, äh, sellised äh, probleemid nagu võimalu-, võimaluste puudumine ametiühingutega liituda ja korralikku palka saada. ja kui me hooajatöötajaid sellesse direktiivi ei ka-, ei kaasa, siis neid lihtsalt ekspluateeritakse, aitäh! enne kui annan härra Serkasele sõna, siis ma tahaksin öelda, et Te ütlesite, et vajalik on tasakaal äh, kahe osapoole vahel saavutada sotsiaalkindlustuse ja toetuste vahel. kas te vaatasite muudatusettepanekut kakskümmend kaks? Äh, mulle tundub, et see muudatusettepanek just käsitlebki neid teemasid, millest te rääkisite. härra Serkas, palun Sí, y em <clears throat> empiezo por usted, señora presidenta, para decirle. suur tänu. proua esinaine, alustaksin teist ja ütleksin, et mis puudutab hääletusnimekirja ja muudatusettepanekut kakskümmend kaks, see on osaliselt juba vastu võetud ja paluksin siin osade kaupa hääletust ja sooviksin esimese osa vastuvõtmist ja mitte teist osa. sellisel viisil suudame need kaks teemat lahendada, millega me oleme tegelenud nüüd Jean Lambert kõigepealt. tahaksin öelda, et proua Lambert võib olla kindel, et lahendus, mida me oleme soovinud leida, jätab ukse avatuks. me ei, ei raiu midagi täna kivisse. arutelu tuleb nõukogus, edusamme on juba tehtud ja me teame, et meie tööhõive komisjoni kohustus on mitte olla ka takistuseks edusammudele nõukogus. igal juhul me soovitame maksimaalselt mehhanismi ära kasutada selleks, et võimalikult head lahendust saavutada. kompromissmuudatusettepanekus, räägin siin ka RIA aadressil. kompromissmuudatusettepanek võtab arvesse muudatusettepanekud üheksateist ja kakskümmend üks harmoonilisel moel. mis puudutab Toomas Manni, suur tänu teile selle eest, et nõustusite kompromissiga, mis puudutab muudatusettepanekut kakskümmend viis. mis siin siis juhtus ja mis on siis meie lõplik tekst? ma ei saa teiste kolleegide eest siin kõneleda, aga kui te olete kompromissiga rahul praegusel kujul, siis see saab olema kompromiss A, mis muudat-, puudutab muudatusettepanekut kakskümmend viis ja B puudutab siis öö, äh, lõiku kuni sõnadeni õiglane tööturg. mis puudutab nüüd lähetustöötajaid, siis see on, see saab olema suuline muudatusettepanek, uus suuline muudatusettepanek, mis võtab arvesse komisjoni sõnastust, mis minu meelest väga hea. ja minu halvas inglise keeles ütleb see seda, et lähetustöötajaid ei kaeta selles direktiivis kuid see ei tähenda seda, et need, kes on legaalselt tööl liikmesriigis, et nad ei saaks võrdset kohtlemist oma päritoluriigi töötajatega oma lähetuse ajal. me siin on selge, et, et ähm, lähetustöötajaid selle tekstiga ei kaeta, kuid need töötajad, kes on lähetusse saadetud, saavad samad õigused kui teised lähetustöötajad, äh, arvestades nende päritoluriiki. muidugi tuleb tagada, et vastuvõttev riik rakendab lähetustöötajate direktiivi ja on selle ka üle võtnud oma seadusandluses, see tuleb tagada. aga me ei räägi siin sellest, et me jätaksime välja lähetustöötajad, me ei taha enam suurendada diskrimineerimist, mis praegu eksisteerib erinevate töötajate vahel. nüüd kompromiss B see puudutab sotsiaalkindlustuse määrusi, mida on soovinud ähm, Põhjamaad ja Soome. siin on äh, muudatusettepanekud kolmkümmend seitse, kolmteist ja kolmkümmend kuus ja mõte on artiklisse kaksteist kaks E sisse viia järgmine sõnastus ja ma loen halvas inglise keeles. Restrict equal treatment with national letter E by making use of reasonable residence criteria for the resident based benefit but not employment related benefits if the residence permit is issued for purposes other than work but the residence permit allows working. queda claro por tanto que los estados miembros nii et ma arvan, et olukord on siin väga selge, et liikmesriigid võivad erinevaid kriteeriume kindlaks määrata mis on rangemad kui võrdse kohtlemise põhimõte, kuid igal juhul peavad toetused olema seotud elamisloaga ja mitte toetused, mis on seotud tööloaga. ja mis puudutab lõppkompromissi, kompromissid C, äh, siin pöördudes Jean Lamberti ja Riina Omen-Rutteni poole, toetan muudatusettepanekut kuusteist ja seitseteist ning, äh, ning jätta välja see lõige, mis räägib nõukogu määrusest kaheksasada viiskümmend üheksa, sest seda on siin juba arutatud. ja lõpetuseks suur tänu äh, koostöö eest ja ärgem unustagem, et me andsime lubaduse töötajatele teistest riikidest, et neid koheldakse vastavalt võrdse kohtlemise põhimõttele Euroopas ja seega me peame neile andma ka võrdsed õigused erandeid võib teha, kuid erandid peavad olema õigustatud ja mõistlikud ja seda me oleme siin üritanud ka teha. ja libe koordinaatorile ütleksin ma, et ma olen nõus, et meil peab olema korralik direktiiv, mida, mis peaks katma ka neid teemasid, see on mul ka, see on ka selgituskirjas ära öeldud, see direktiiv peab äh, sisaldama miinimumõigusi kõikidele, kuid antud juhul me sellega ei tegele siin loodetavasti saame jätta ukse avatuks töötajatele seni, kuni tekib välja, tekib konkreetne direktiiv erinevate töötajate rühmade puhul, me peame austama inimõigusi ja töötajaste õigusi Euroopas uh,. suur tänu. kahjuks on nüüd sõnavõtjate nimekiri suletud, aga kui teil on mingi selgi-, selgitus veel edastada, siis Prose, kas te soovisite midagi täpsustada seoses Sõrgas raportiga? Äh, mul on tõesti väga-väga lühike selgitus, jah, palun siis. mul on suuline muudatusettepanek. kas elukohapõhine piirang võetakse ka suulisse muudatusettepanekusse, oli minu küsimus. arvan, et see peaks seal olema, sellepärast et kui see nimetatud piirang, mis on seotud elukohaga, on ka mujal tekstis, siis peab ta ka selles suulises muudatusettepanekus kajastatud olema võib-olla on nii nagu sageli, et eh, erinevate keeleversioonide vahel eh, on erinevus, tekib segadus, aga mina olen eh, rääkinud siin lähetusdirektiivist, mitte elukohapiirangutest. räägin lähetatud töötajatest, kes on selle direktiiviga kaetud, kõik sõltub tõlgendamisest, et sellel ei ole midagi ühist eh, elukohaga, meil on eraldi punkt selle kohta, mul on muud-, kompromissmuudatusettepanek, kus räägitakse elukohapõhistest soodustustest ja eh, soodustustest välistöötajatele. see ei ole seotud põhjenduspunkti kak-, kaksteist. nüüd muudatusettepanek, see suuline muudatusettepanek puudutab tegelikult lähetatud töötajaid ja elukohta ei puuduta. ja nüüd, kuhu me oleme siis jõudnud? vaesuse vähendamine arenguriikides ja töökohtade loomine arenguriikides, suur tänu, palun, Gabriele Zimmer. jaa, tänan. Ich möchte mich bei suur tänu. sooviksin tänada kõiki kolleege, kes on äh, selle arvamuse koostamisele kaasa aidanud. see puudutab siis töökohtade loomist äh, ja seda teemat käsitleb Arengukomisjon Äh, me oleme täheldanud, et äh, järjest rohkem rõhutatakse inimväärika töö olemasolu, vajadust majanduskasvu järele, üldise arengu järele, äh, arvestades arengukriteeriume, mitte mm, ühekülgselt lähenedes. nüüd meie tööhõivekomisjonis peaksime saama siiski ka päris korraliku panuse anda sellele raportile, millega tegeleb Arengukomisjon, me saame seda kindlasti paremaks muuta, et ta ei oleks äh, nii ühekülgne, kui ta seni on olnud loomulikult olen valmis muudatusettepanekuid toetama, nüüd peab vaatama, kuidas nad üh-, tervikkonteksti sobivad, see tähendab, ma mõtlen selle all olemasolevat teksti, need muudatusettepanekud sobivad väga hästi kokku arengukomisjonis toimunud aruteluga, millesse panustas ka rahvusvaheline tööorganisatsioon väga kummaline, et äh, arengukomisjoni kuulamisel räägiti midagi ja nüüd meie peaksime need äh, sõnavõtud mu-, äh, arvamuse sisse võtma kuidagi ja formuleerima need muudatusettepanekutega, ettepanekutena. kokkuvõttes võib öelda, et kõige pädevam tekst on praegu ingliskeelne. mul on mõned märkused saksakeelse teksti kohta ja seetõttu äh, palun sekretariaati ühendust võtta tõlketeenistusega ähm, nii, et lõppversiooni vastuvõtmiseks oleks tekst parandatud, aga praegusel hetkel on siiski ingliskeelne tekst, mis kehtib. suur tänu, proua Zimmer, suurepärase töö eest. mul on hea meel selle äh, raportiga tööd teha, aga tahaksin kaks täpsustust teha. ühest küljest proua Gruni esitas äh, muudatusettepaneku number kaksteist, äh, suur tänu, see puudutab noori, äh, koolilõpetajaid, sageli unustatakse see kategooria ära, seega suur tänu selle muudatusettepaneku eest, aga nüüd, kas te võiksite öelda, mida te mõtlete praktika all, kas noorte praktika peab olema tasustatud kas see puudutab ka ülikooli kuidagi? ja proua Zimmer, kas te saaksite täpsustada muudatusettepanekut kakskümmend viis? mis te mõtlete selle all, kui te räägite liikmesriikide ja parlamentide antud võimalusest liberaliseerida äh, tollimeetmeid kolmandatest või arenguriikidest pärit põllumajandustoodangu puhul. mida te selle all mõtlete? ja suur tänu veel kord koostöö eest! Yes, thank you. I've just got a, a couple of... Uh, oh, yes. Uh, uh, Mrs. Gruny. Uh, ma vastan oma muudatusettepaneku kohta ja ma olen tõepoolest alati suurt tähelepanu pööranud noortele, isegi Euroopa Liidus ma leian, et paraku on palju noori, kes langevad välja koolisüsteemist ilma igasuguse diplomita, ilma et neil õnnestuks tööturule ka siseneda ning seepärast läheneksin samuti ka teiste riikide noortele. mis puudutab nüüd äh, prakt-, ma ei paku tingimata välja töötasu, ma toetaksin pigem seda, mis toimub äh, minu koduriigis. ehk siis me tasustame praktika sellisel puhul, kui need kestavad kauem kui kaks või kolm kuud, sest siis on tegemist äh, konkre-, väga konkreetsete tööülesannetega. aga muidu peaks praktika olema, on pigem praktikandi enda huvides ega anna midagi ettevõttele tegelikult ja sageli ettevõtted ka keelduvad sellest, sageli väga paljud noored ei leia praktikakohta sellepärast et sellega on, et see on ettevõtetele liiga raske. praktikate puhul ehm, ma olen varem kuulnud, et ei tohiks anda selliseid lihtsaid ülesandeid nagu näiteks valguskoopiate tegemine või midagi taolist, kuid tähtis on tegelikult see, et see peaks olema esimeseks töökogemuseks, mis oleks ka plussiks inimese õpingute käigus. nüüd, kui jutt on siis tasustamisest, siis jah, kui tegemist on tõelise pikemaajalise tööga, siis peaks olema mingisugune minimaalne hüvitamine selle aja eest, kuid kui tegemist on lühemate praktikatega, mis ettevõttele tingimata midagi ei, erilist ei anna, kus on vaja ka näiteks äh, ka kedagi, kes seda noort inimest aitab ja toetab, siis, äh, siis me, ei, ma ei sooviks näha tasustamist, nii et pigem me asetaksime rõhu sellele, et tegemist on inimese esimese töökogemusega, mis on talle endale kasulik um,. Yes, of... jah, aitäh, mul on äh, paar küsimust äh, muudatusettepaneku neli kohta. Äh, ma nõustun sellega, et sissetulekulõhesid peaks kuidagi tasakaalustama, aga ma küll ei saa aru, kuidas me seda täpsemalt teha saaksime. muudatusettepanek viis, jah, ma olen selle vaimuga nõus, aga aga teatud liikmesriikides ei saa siin mingisuguseid äh, vabastusi teha, aga need sellegipoolest eksisteerivad. muudatusettepanek äh, äh, kakskümmend räägib sotsiaalsest vastutusest. ma ei ole kindel, et õiguslikult siduv kontseptsioon on siin kõige parem, ma arvan, et peavad olema minimaalsed standardid, aga õiguslikult siduv ei peaks see olema hand over to, back to uh, Gabriel. annaksin sõna uh, Gabriel Simmerile uuesti. Frau Sippel, die heute nicht da sein kann, hat mich gebeten, ihre Erklärung äh, zu. Ähm, proua Simmer, kes ei saanud uh, kohal, kohale ise täna tulla, palus, et mina ütleksin tema eest, et enamus muudatusettepanekutest on väga head ja ta on nõus sellega, et äh, sotsiaalpartnerite ja naiste õigusi tuleks silmas pidada ning äh, ka lisab, et äh, muudatusettepanek neli paneb ette sissetuleku ülempiiri. härra proua Simmer leiab, et see on väga problemaatiline, sellepärast et väga raske on sisse seada mingisugust palga kõrgemat määra. samuti me ei jõua kokkuleppele, mis määr on. samamoodi ei aita see inimesi, kes väga vähe teenivad nii või naa. nii et selles suhtes oleks võib-olla mõistlikum rääkida äh, minimaalsest äh, palgast. Äh, ma täpselt ei tea, kas proua Simmer luges inglise või saksakeelset versiooni, võib-olla on siin tõlkeküsimus, aga muudatusettepanek number kaksteist on väga kummaline, sellepärast et ta räägib kutseõppest, aga mitte üldhariduskoolidest. aga üldhariduskoolid peaks olema siin mainitud, sellepärast et mitte kõikidel lastel ei ole sellele ligipääsu. muudatusettepanek kolmteist on ka veidi problemaatiline, sellepärast et liiga palju inimgruppe siin ära nimetada tegelikult nõrgestab seda teksti sellepärast, et eh, siin on teatud grupid nagu naised, keda ei peaks siin nimetama. Eh, proua Simmer on väga tänulik eh, selle eest, et te olete väga avatud nendele ideedele. ta on tänulik teile teie töö eest ning et äh, komisjonid neid ettepanekuid on toetanud, see tähendab seda, et tegu on õige asjaga. tänu ja nüüd saab sõna proua Simmer ma tänan kõiki kolleege, kes on selgitanud oma muudatusettepanekuid või esitanud mulle küsimusi. ja vastuseks äh, siis ütleksin järgmist. on tõsi, et saksakeelne tõlge ei ole korrektne, eriti muudatusettepaneku kaksteist puhul. Inglisekeelses tekstis ei ole midagi ära jäetud. on tegelikult äh, midagi lisatud, seepärast äh, üldharidus ei tohiks siit olla ära kustutatud. siin mainitakse kooli lõpetajate töötamisvõimalusi. kui esitatakse veel muudatusettepanekuid, siis mõelgem Saksamaale või saksakeelsele tekstile. siin räägitakse to-, töötlevast tööstusest, kuid äh, see ei ole siin küsimärgiga lauses väga selge, nüüd muudatusettepanek kakskümmend viis. siin on üsna selgelt tegemist Euroopa Liidu avanemisega teatud riikidele, selleks, et nad võiksid välja vedada põllumajandustooteid takistusteta Euroopa Liitu. ma siiski leian, et vabakaubandus lepingud on problemaatiline küsimus, me peaksime arenguriikidel aitama konkureerida maailmaturul ja Euroopa Liidu turul oma põllumajandustoodetega. mõningate muudatusettepanekute puhul on mul kahtlusi sõnastuse osas. mõnikord on raske ühemõtteline väljendus leida. ka te ise mainisite äh, ülempiiri, äh, praktikat, ja on pisut keeruline siin orienteeruda. ma pigem lükkaksin need tagasi, kus, mis ei ole täielikult ühemõtteliselt sõnastatud, sest pole mõtet öelda midagi, mille kohta me ei tea, mida see täpselt tähendab, kuid ma üldiselt toetan muudatusettepanekuid, tänan. Euh, suur tänu, proua raportöör ja seega me võtame vastu homme teie, on nii, küsib proua Sinine. jah, võtame vastu siis teie arvamuse. ja jõuame nüüd meie päevakorra kuuenda punkti juurde, mis on äh, taaskordne mõttevahetus volinik Laslo Andoriga pärast tema kuulamist et äh, meil on väga hea meel, et volinik äh, regulaarselt äh, tuleb kohtu, käib kohtumas meie komisjoniga. meie päevakord on tihe. täna hommikul võttis komisjon vastu komisjoni tööprogrammi raames aastaks kaks tuhat kümme tööhõive üldsuunised ning komisjoni liikmeid huvitab ka teie seisukoht kolme aspekti kohta komisjoni töökava aastaks kaks tuhat kümme, tööhõive üldsuunised, G kahekümne sotsiaalvaldkonna tulemused, kuigi vulkaanipurske tõttu te ise seal kohal ei saanud käia, kuid siiski eh, teie intellektuaalne panus oli siiski oluline ja see võimaldab kodan-, komisjoni liikmetel teile ka küsimusi esitada Euroopa Sotsiaalfondi reformimise kavade kohta ning selle kohta, milline on teie hinnang koos ja ka teie regionaalpoliitikaga tegeleva kolleegi hinnang ühtevuskuuluv, ühtekuuluvusfondi toimimisele. ja enne, kui ma teile sõna annan, selgitaksin, milline on parlamendi lähenemine tööhõive üldsuuniste osas. nagu te teate, eelmisel komisjonide esimeeste konverentsil. kolleegide nimel soovisin ma, et need, nende üldsuuniste vastuvõtmine lükatakse edasi, et, et Euroopa Parlament võiks oma, oma seadusandja tööd korralikult teha, kuna tegemist on kriitilise aastaga mitmes mõttes. aasta on kriitiline sellepärast, et ajakava sõltumatult äh, voliniku heast tahtest ja teie enda heast tahtest on täiesti ebaharilik, kuivõrd Lissaboni lepingu jõustumine lükkus edasi, kuivõrd äh, komisjoni ametisse asumine lükkus edasi. Äh, siin me pea, peame tegema, siin on tegemist tõelise köiel käimisega, kui me vaatame, mis toimus eelmistel aastatel ja kui me nüüd peame kinni pidama esialgsest ajakavast. ja nagu parla- ja meie komisjoni liikmed väga hästi teavad, need üld suunised võetakse komisjonis vastu viieteistkümnes detsembri, viieteistkümnendal detsembril eelmisel aastal tavaliselt, nüüd nad võeti vastu täna antud juhul. see ei anna just palju lootust äh, parlamendile oma tööd korralikult teha. ja esimeste konverentsil siis äh, rõhutasin ka, et äh, et parlamendi president härra Pusek pöördub president Van Rompuy poole, et Äh, ettepanekuga siis, et need üld, et nende üldsuuniste vastuvõtmine lükatakse edasi oktoobrikuule, seda enam, et tegemist on väga struktureerivate suunistega, see on esimene konkreetne vahend, mis võimaldab ellu rakendada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat ja sellepärast samuti peab parlament äh, seda väga oluliseks, nagu meie raportöör härra Öörigi. nii palju siis sissejuhatuseks, äh, tutvustamaks praegust konteksti, enne kui ma annan teile sõna. ja meie tänase mõttevahetuse formaat on teile juba tuttav, teil on sõna. Uh, suur aitäh, proua esimees, head komisjoni liikmed. mul on hea meel täna selle komisjoni ees olla, selleks, et arutada äh, väga erinevaid äh, küsimusi äh, tööhõive valdkonnas ja ma toon ju alati ka midagi uut ja värsket äh, kaasa. Äh, märtsis rääkisime me Euroopa äh, Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiast, mille siis just komisjon oli heaks kiitnud, aga nüüd veelgi uuemana on meil uus integreeritud üldsuuniste pakett, mida täna hommikul komisjon arutas ning ka heaks kiitis ma leian, et Äh, me peaksime selles diskussioonis just nendele suunistele keskenduma, aga ka G kakskümmend, G kahekümne teemadel võiksime rääkida, nagu sissejuhatuses öeldi, ja võib-olla ka Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia teiste aspektide äh, kohta. ma usun, et te oleksite huvitatud nendest äh, teemavaldkondadest uuemate asjade teadasaamisega kõigepealt siis äh, alates sellest, kui komisjon äh, sai oma pädevused, äh, oleme me rääkinud Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast ja me peame selle nüüd tegevuseks pöörama. see strateegia äh, ütleme, üks kolmandik selle strateegias seatud eesmärkidest äh, on, äh, puudutavad just tööhõivet ja sotsiaalküsimusi tööhõive ja sotsiaalküsimuste äh, teravam fookus on ka komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta tööplaanis kajastatud. nüüd tuleb tegeleda meie peamiste eesmärkidega, mis on siis äh, uute teadmiste ja töökohtade loomine ja Euroopa vaesuse platvorm. Need põhieesmärgid äh, kaasavad kahe tuhande kümnendaks aastaks järgmisi eesmärki. kõigepealt noorte tööhõive suurendamise kommunikatsioon, äh, see tähendab, et noortele tuleks siis töövõimalusi suurendada äh, õpipoisikoolituse näol, praktikate näol ja mm, haridust ning töökohti pakkudes see on Noored liikvel initsiatiivi osa ning äh, me keskendume äh, sellele, et parandada haridussüsteemi, äh, koostööd tööandjate ja ülikoolide vahel, avamaks noortele rohkem mobiilsusprogramme ja võimalusi. uute oskuste ja töökohtade programmi raames tutvustan ma ka initsiatiive, et Äh, elukestvat õpet suurendada, osalust suurendada tööturul, selleks, et nõudlus ja pakkumine tööturul kokku viia omavahel. see peaks meie põhieesmärki äh, aitama täita Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend äh, strateegias, mis siis tähendaks, et kahekümne kuni kuuekümne nelja aastaste meeste ja naiste hulgas oleks tööhõive vähemalt seitsekümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend kolmas põhieesmärk, mis meil on, on see, et äh, peaks sisse seadma Euroopa platvormi vaesusega äh, võit-, võitlemiseks. see tähendab seda, et töövõimalused oleksid olemas kõigile ning inimesed, kes on praegu vaesunud, saaksid ühiskonda kaasatud ning aktiivselt selles osaleda. Äh, kaks tuhat kümme on Euroopa Liidu sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega võitlemise aasta see on suur prioriteet eh, Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegias. Eh, eh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaksime aitama kakskümmend miljonit eurooplast vaesusest välja komisjon on hakanud tööle vaesuse vähendamise eesmärkidega ning jõuame sellega ühele poole juuni kohtumiseks. Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon teevad tööd liikmesriikidega Äh, ja ka kahepoolselt selleks, et äh, jõuda teatud Euroopa Liidu ja ka siseriiklike eesmärkideni. kui teil on selle kohta küsimusi, siis äh, võib-olla annaksin rohkem detailsemat infot. komisjoni tööprogramm tähendab ka kodanikualgatuse Äh, rõhutamist, et inimesed oleksid Euroopa Liidu keskmeks. Äh, siinkohal on järgmised olulised initsiatiivid. Mm, tahaksin selgitada lähetustöötajate direktiivi. Äh, Euroopa Komisjon tegeleb ka vana, elanikkonna vananemisega ning oleme vaatluse alla võtnud pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse seal on kaasatud mm, rohelises raamatus mitmed mm, väljakutsed, alates demograafilisest olukorrast pensionireformidega ning äh, majandus- ja finantskriisi mõjud pensionisüsteemidele. Delivered in 2000 and Is... tööaja direktiivi ülevaatamine on võib-olla kõige raskem ülesanne minu pädevusvaldkonnas, aga me peame mingi lahenduseni jõudma, kui me tahame mm, olukorda liikmesriikides muuta ma olen sotsiaalpartneritega alustanud juba esimest äh, nõupidamiste ringi ja me, ma ootan nende panust, et me saaksime konstruktiivselt selle aruteluga edasi minna mis puudutab äh, lähetustöötajate direktiivi, siis komisjon äh, arutab praegu erinevaid äh, rakendumis, rakendamisraskusi mm, selle direktiivi puhul. õigusaktide vastuvõtmine nõuab sidusgruppidega väga olulist debatti ning samuti mõju hindamist. sellega peaksime ühele poole jõudma kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks samuti tegeleb komisjon sotsiaalsete mõjude hindamisega, eriti just äh, tööhõive ning sotsiaalvaldkondadest, selleks, et tagada, et meie poliitikad oleksid äh, äh, tõhusamad. samuti on siin oluline aspekt Euroopa Liidu tuleviku eelarve. uus eelarveperiood peaks teenima Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia huve. ma arvan, et selleks on oluline äh, tugevam Euroopa Sotsiaalfond. sotsiaalfond keskendub inimestele, inimressursile ning töökohtadele. et inimesed äh, saaksid omale töökohad, äh, nad hoiaksid neid, Euroopa Sotsiaalfond aitab igal aastal kümnel miljonil Euroopa inimesel tööd leida ja töökohal areneda. hoolimata sellest, et on finantskriis, on eh, tegelikult aktiivsete tööturumeetmetega ja elukestva õppega saanud liikmesriigid väga hästi hakkama. komisjon pöörab eh, erilist tähelepanu nendele riikidele, kes on võib-olla veidike maha jäänud Mm. majanduskriisi tingimustes äh, oleme me pööranud tähelepanu sellele, et rahastamine jõuaks liikmesriikideni, et äh, rahastamine jõuaks inimesteni pigem varem kui hiljem äh, samamoodi on sada miljonit eurot investeeritud sellesse, et inimesed, töötuks jäänud inimesed leiaksid töökohad. Äh, eelmisel nädalal rääkisime sellest ka Euroopa Arenduspangas. Mirror the employment guidelines. tähtsa, tähtis on see, et me räägiksime tööhõive üldsuunistest, kui me peame silmas aasta kaks tuhat kakskümmend üldeesmärke. proua esinaine, komisjon võttis oma ettepaneku vastu täna nende osas. see koosneb kümnest suunisest ja neist neli on tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas ja keske, keskne eesmärk on luua rohkem paremaid töökohti ning aidata kaasa sellele, sellele, et loodaks kaasavam ühiskond. tegemist on tasakaaluka patekiga, kus tööhõive ja sotsiaalküsimused on piisavalt kajastatud. suuniste eesmärk on parendada osalust tööturul, vähendada struktuurset tööpuudust läbi kaitstud paindlikkuse eesmärgiks on oskuslik tööjõud, elukestev õpe läbi piisava, piisava kvalifitseeritud töötajate olemasolu. üks innovatsioon on see, et on kaasatud sotsiaal, üks sotsiaalne suunis, mille eesmärgis on võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, tagades võrdsed võimalused. eriti tagades ligipääsu kõrgekvaliteetsetele teenustele, diskrimineerimisvastased meetmed ning pensioni ning sotsiaaltoetuste süsteemide kaasajastamine. Euroopa Parlamendi panus on siin väga oluline ja vajab arvessevõtmist, see tähendab seda, et parlamendil on vaja aega selleks, et oma arvamus välja töötada. selleks, et parlamendil võiks olla piisavalt aega, äh, esitatakse see nõukogule pärast suvevaheaega juuni ülemkogul kinnitatakse ainult poliitiliselt üle need suunised. integreeritud suunised võetakse nõukogu poolt vastu ametlikult alles siis, kui on saadud Euroopa Parlamendi arvamus tööhõive üldsuuniste kohta. lugupeetud komisjoni liikmed ja veel üks märkus. G kahekümne tööhõiveministrite kohtumine Washingtonis eelmisel nädalal ja vaatamata sellele, vaatama sellele, et isiklikult ma sinna kohale sõita ei saanud seoses vulkaanituhaga. ja Ungari press rääkis minust kui esimesest poliitikust, kes pole suutnud sõita G kahekümne tippkohtumisele. kuid siiski on see meie jaoks väga oluline samm, et tööhõiveministrid kohtusid G kahekümne vihmavarju all äh, mõne eurooplasest erandiga, mitte ainult mina ei saanud kohale, vaid ka Saksa, Briti, Prantsuse OECD ja ILO juhid ei jõudnud samuti kohale. see oli oluline samm, sest see ministrite konverents vaatas läbi poliitikad ja meetmed tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas ja seal arutati seda, kuidas parandada töökohtade kvantiteeti ja kvaliteeti, kuidas töötajad valmistada ette kriisijärgseks perioodiks. ministrid leppisid kokku terves reas soovitustes, mis peegeldasid konsensust G kahekümne piires. tuleb luua uusi töökohti selleks, et tööhõive ja vaesuse leevendamine võiks olla riiklike ja globaalsete strateegiate keskmes ning rõhk asetatakse töökohtade kvaliteedile. samuti on vajalik ette valmistada töötajaid tulevasteks väljakutseteks ning võimalusteks. prioriteediks on haridus, elukestev õpe, oskuste arendamine ning öö, oskuste ja töökohtade parem kokkusobitamine. ministrite jaoks on tegemist olulise panusega G kahekümne raamistikule, mille eesmärgiks on jätkusuutlik kasv. Need tulevad esitlemisel juunis Torontos G kahekümne tippkohtumisel. me võime heameelt tunda, ma arvan, selle tulemuse üle ja selle üle, kuidas need soovitused peegeldavad meie panust ning kajastavad Euroopa sotsiaalseid väärtusi. daamid ja härrad, ma kavatsen jätkata parlamendi poole pöördumist, eriti teie parlamendi poole, teie komisjoni poole pöördumist sotsiaalvaldkonda puudutavates küsimustes, meil on ees veel palju tööd ja kui me tahame ehitada üles kõiki hõlmavat ühiskonda ja, ja ellu rakendada strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend. Euroopa taevast tumestavad paljud väljakutsed ma ei pea siin tingimata silmas vulkaanituhka. Te teate väga hästi, et majanduslik ja finantsstabiilsus ei ole veel päriselt saavutatud. me peame tegema palju jõupingutusi selleks, et saavutada finantsstabiilsus ja majanduse taastumine, peame taas looma töökohad algaval perioodil. töökava, millest ma olen rääkinud selle eesmärgiks on nende väljakutsetega tegeleda ja selge on, et ta tegeleb väljakutsetega just meie valdkonnas ja komisjoni sooviks on teha tihedat koostööd parlamendiga nende suuniste ellurakendamisel. suur tänu, olen valmis vastama nüüd teie küsimustele. Euh. suur tänu, austatud volinik olen registreerinud juba kakskümmend üks sõnavõtusoovi. ma ei teagi, kes kõik siin on sõna soovinud. teen ettepaneku nii, et kõik saaksid sõna võtta. võtame küsimusi nelja kaupa. kõigepealt on seda palunud siis fraktsiooni koordinaatorid, aga nüüd enne kui ma teistele sõna annan, kasutan ära oma esinaise positsiooni ja esitan ise teile küsimuse ja teen ühe märkuse ka. Te rääkisite meile, et te soovite, et äh, nõukogu äh, reageeriks äh, suunistele, aga ametlikult ei saa nõukogu enne vastu võtta suuniseid kui sügisel. ja samuti andsite te meile lootust, et juunis jõutakse poliitilise kokkuleppele, aga mis see tähendab siis äh, Euroopa Parlamendile? mis see poliitiline kokkulepe, äh, kokkulepe tähendab, kui, kui Euroopa Parlamenti ära ei kuulata, mis see siis, see tähendab, ma ei tea, mis siis hakkab toimuma järgmise eesistumise ajal me hakkame töötama Belgia ametivõimudega ja eh, nemad juhivad nõukogu eh, sügisel, aga me peame teadma juba ette. kui meie arvame, et eh, kui nõukogu võtab poliitilise kokkuleppe vastu ilma Euroopa Parlamendita, siis mingisugust dialoogi pole toimunud ja ma arvan, et kõik fraktsioonid on ühel meelel selles osas. aga kui toimub juunis nõukogu istung ja, ja toimub ka eh, poliitiline debatt, eh, siis ikkagi Euroopa Parlament peaks eh, olema ka poliitilisse debatti kaasatud, muidu see pole ju õige debatt. ja teiseks minu küsimus. Te teete koostööd ka regionaalpoliitika volinikuga meie jaoks on kokkuvõtete tegemine äh, väga oluline, et me teaksime, kuhu me oleme jõudnud, sest me kõik äh, näeme, et äh, Euroopa Liidu üldine strateegia jätab siiski veel soovida ja tundub, et et kriis on äh, mõjutanud samuti äh, erinevate liikmesriikide olukorda, seega me tahaksime teada, kuidas need küsimused on integreeritud. ja nüüd äh, tahaksin anda sõna kõigepealt koordinaatoritele, koordinaatorid saavad natuke rohkem sõna võib-olla kui teised, aga kõigepealt siis Savari, palun. suur tänu mina samuti sooviksin tervitada volinikku. ja muide, ma nõustun täiesti meie esinaise öelduga. rahvaparteis toimus põhjalik arutelu ja meie arvamus oli kindlalt äh, selline, et Euroopa Parlament soovib minna nii kaugele kui võimalik kui tõesti äh, meist üle vaadatakse, nagu siiani on juhtunud. me rääkisime praegu parlamendi võimetusest mingisugust arvamust koostada. parlament saab arvamuse esitada siis, kui parlamendiliikmetel on piisavalt aega olnud äh, küsimus läbi arutada, muudatusettepanekuid teha arvamusele äh, ja hääletada seda arvamust. see on need on meie protseduurireeglid ja praeguseks ei ole protseduurireeglid meil äh, võimaldanud neid küsimusi põhjalikult arutada ja seetõttu äh, toetan meie esinaise arvamust. mida siis esile tõsta? me nõustume, et väga oluline on strateegias välja tuua äh, noorte ja eakate probleemid seoses tööhõivega. samas me ei jaga täielikult teie arvamust lähedatud töökohtade direktiivi kohta kui kohaldamiseeskirju saab parandada, siis meie oleme valmis komisjoni lähenemist toetama. elektromagnetväljadega kokkupuudet tuleb kindlasti üle vaadata, see on äh, oluline teema, see on üks hiljutisi äh, väljakutseid, mis on seotud tehnoloogia arenguga ja seetõttu tuleb vastavad regulatsioonid ka välja toeta. ja nüüd jätkusuutlik kasv, muidugi Äh, meil on väga suured ootused selle pandud, aga oleme valmis kontruk-, konstruktiivseks dialoogiks. ja veel üks küsimus. finantseerimist pole veel siiani arutatud. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia arutelu tõi välja ka selle kitsaskohad. tegelikult me ei ole sugugi teadlikud äh, milline on äh, strateegia rahastamine, detailidest ei tea me midagi. nüüd, olles ära kuulanud voliniku, saan äh, teie seisukohti toetada ja, ja Rahvaparteis oleme me äh, otsustanud pärast põhjalikku keskustelu, et ähm, et tööhõive osa strateegiast kaks tuhat kakskümmend tuleb ka piisavalt finantseerida. ja seetõttu äh, võite te loota meie toetusele. aga veel üks küsimus ja ma kavatsen varsti lõpetada, see puudutab äh, kokkuvõtete tegemist. Lissaboni strateegias olid ka suunised ja liikmesriigid raporteerisid suuniste täitmisest ja isegi rääkisid oma tulemustest, mõned muidugi, need, kes on pessimistid, arvavad, et ming-, mingeid tulemusi ei saavutatud, aga mingid arvud ikkagi olid, kuigi tõesti kriis äh, nullis ära äh, mitmed positiivsed saavutused. aga nüüd, kuidas saaks liikmesriigid saada e, suuniste täitmise kohta tagasisidet, kas mingi järelevalve, seire on ette nähtud? ja lõpuks tahaksin veel tervitada seda, et te tõstatasite küsimuse maksurežiimide läbivaatamise kohta. kui te tahate uusi töökohti luua, siis tõesti tuleks kaaluda ka maksusüsteemide Ähm, kohaldamisele. suur tänu. Serkas, puis euh, Madame Linn. härra Serkas. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser. suur tänu, proua esinaine. ma ei kõnele nii pikalt kui härra Ööri, kuid pal-, ja kuid paljud sotsialistid võtavad sõna hiljem ja täiendavad minu poolt öeldud, seepärast härra volinik, tere tulemast meie koosolekule ja suur tänu kõigi teie jõupingutuste eest selleks, et tööhõive ja sotsiaalküsimused oleksid komisjoni tegevuse keskmes. me mõistame, et teie töö pole kaugeltki mitte lihtne, härra Andor tööhõive ja sotsiaalküsimused ei ole sugugi alati olnud Euroopa tegevuse keskmes. kahjuks ei saanud eh, sõita Washingtoni, kuid seal saavutatu on oluline samm edasi. ja me sooviksime, et see oleks rohkem kui lihtsalt sõprade, kolleegide või liidrite kohtumine. me tahaksime, et sellel oleks mõju ka meie reaalsusele mõelgem meie sotsiaalmudeli välismõõtmele. me oleme võtnud endale kohustuse luua rohkem töökohti, vähendada vaesust. liikmesriigid vajavad äh, julgustamist, et nad allkirjastaks ja ratifitseeriks ILO konventsioonid. palju on juba ära öeldud, kuid kui aga tuleb hakata konkreetselt tegutsema, siis on siin veel arenguruumi. ja seepärast, et komisjon ja nõukogu ei ole siiamaani veel mõistnud päriselt, et praegune kriis Euroopas nõuab suuremaid samme, mitte ainult retoorikat, vaid tegelikku tegevust, mis võib olla, mille tulemused võivad olla valulised. mõtleme Kreeka kriisile ja tööhõivele, tööturgudele mitmetes riikides, volinik. kui paljud volinikud peale teie enda leiavad, et nende küsimustega on oluline tegeleda selle asemel, et jätta see turgude hooleks samas kui miljonid äh, töötajad kaotavad äh, läbi korrigeerimismeetmete oma töökohad. nüüd lõpetuseks, proua esinaine. üks küsimus. tööaja direktiivi kohta ja lähetustöötajate kohta. töötajad peavad olema mõlema algatuse keskmes ja volinik ma arvan, et te peate selgitama oma kolleegidele komisjonis, et nad peaksid lugema parlamendi poolt vastu võetud teksti, me peame saavutama kokkuleppe. Te peate veenma komisjoni selles, milline töö on siiamaani juba ära tehtud yes,. Uh, proua Linn mul on väga hea meel, et te äh, tulite meie komisjoniga kohtumiga ja tahaksin rääkida nüüd lähetusdirektiivist. Äh, ma ei tea, kas me nüüd vajame rohkem suuniseid selle kohaldamise kohta. teine küsimus, mille ma tahaksin esitada, äh, puudutab pensione, aga te ei ole millestki, te ei ole rääkinud pikaajalisest hooldusest. ja mul on ka küsimus äh, seoses koostööga volinik Spiidlaga. ma tean, et äh, avalikud konsultatsioonid on toimunud ja äh, üks direktiiv on moratooriumi alla pandud. see puudutas siis neid elektronmagnetilisi välju kas sellega on võimalik eh, edasi minna, sellepärast et eh, me teame, et eh, magnetresonants seadmed, mida me-, meditsiinis kasutatakse, on juba meditsiinidirektiivides kajastatud ja nüüd ma tean, millega te olete tegelenud varem, seetõttu tahaksin küsida selle direktiivi kohta. nüüd äh, lihastüstroofia all kannatavad inimesed, mis, mul ei ole, mul ei ole praegu veel mingisugust informatsiooni, aga kas äh, komisjon kavatseb seda aspekti ka kuidagi käsitleda oma direktiivides. suur tänu, palun, härra volinik, kuna väga palju küsimusi on esitatud, siis äh, katsuge eh, Telegrami stiili kasutada, kui te vastate. kas, kas te ei arva, et eh, ühtekuuluvusfondid eh, Telegrami stiilis on väga keeruline esitamiseks, aga muidugi Euroopa Liidu põhi mehhanismid on äh, väga olulised ja ühtekuuluvuspoliitika, ühtekuuluvusfondid on mänginud väga olulist rolli investeeringute suurendamisel liikmesriikides ja selleks, et hoida ettevõtlust elus, et infrastruktuure arendada, vastasel korral oleks see kõik olnud ju äh, täiesti võimatu isegi mingi äh, väiksem infrastruktuuri arendus oleks ilma Euroopa Liidu fondideta täiesti võimatu. seetõttu nõustun äh, volinik Haaniga täielikult, me peaksime ilmselt ähm, hindamisi korraldama regulaarsemalt peaksime äh, hindamistsüklit tõhustama nii, et kiiremini saaks ka äh, tagasiside nendelt, kes äh, programme koostavad ja et saaks ka liikmesriikidelt kuulda nende kogemuste kohta. tuleb ainult rõhutada, et ühtekuuluvuspoliitika on üks Euroopa Liidu alustalasid ja seetõttu on see kõik väga tähtis. ja nüüd nüüd äh, jätkame siis et, teiste finantsküsimustega. volinik Levandovski esitas täna äh, finantseerimise ettepanekud seoses äh, järgmise eelarvega ja tema ettepanekud on seotud erinevate finants, finantseerimisinstrumentidega, ka paindlikkusinstrumendiga, meil on juba umbkaudu teada, millistes proportsioonides äh, raha jaotatakse. ja ähm, et mina olen teinud omad ettepanekud sotsiaal- ja tööhõive valdkonna jaoks, et me piisavalt rahastamist saaks äh, ja iseäranis äh, piisavalt vahendeid Sotsiaalfondi jaoks, aga muidugi kõik sõltub Euroopa Liidu eelarvest ja äh, seda hakataksegi eel, eelolevatel kuudel arutama. Raserkasele tahan öelda, et et mul on väga raske lühidalt vastata teie küsimusele. tähtis on meeles pidada seda, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia üks aspekt on kaasamine, komisjoni volinikud kõik jagavad sellist lähenemist ja toetame ka mm, mõtet ellu viia mitte ainult arukat ja jätkusuutlikku kasvu, aga ka kaasavat majanduskasvu äh, saavutada. see strateegia ei ole tähtis mitte ainult sotsiaal- ja, ja tööhõivepoliitika äh, jaoks, äh, see on kindlasti seotud ka finantspoliitikaga ja kui volinik Barnier töötab välja praegu ähm, finantsmäärus läbivaatamist, eesmärgiga tagada finantsstabiilsus Euroopa majandusruumis. see omakorda lihtsustab uut invest-, uue investeerimistsükli algatamist. vastse korral ei suuda me saavutada töökohtade kasvu. kõik need küsimused on omavahel seotud, see ei ole selline valdkond, kus ainult mina saan panustada, paljud peadirektoraadid, paljud volinikud peavad siin koostööd tegema. tööaja küsimus on jõudnud samuti eh, kriitilisse faasi, otsustavasse faasi, me peame sotsiaalpartneritega dialoogi, eh, kohtume homme ametiühingutega ja töötajate esindajatega, et alustada, arutada kõige olulisemaid küsimusi loomulikult võtame arvesse Euroopa Parlamenti parimad saavutused eelmisest tööajast, enne kui me uusi äh, samme hakkame astuma järgmistel kuudel. aga peab tunnistama, et praegune olukord ei ole veel rahuldav. ILO dimensiooni ja G kahekümne kohta tahaksin öelda, et Euroopa Komisjon äh, õhutab liikmesriike ratifitseerima ILO konventsiooni ja mm, ma arvan, et see siiski toimub liikmesriikide tasemel, see ratifitseerimine. meie komisjonis jälgime tähelepanelikult, mis liikmesriikides toimub ja äh, julgustame liikmesriike. nüüd järgmised küsimused mis puudutavad äh, õigusloomelist tööd, mis on seotud äh, ohutuse ja tervishoiuga. me kavatseme sel aastal tõesti arutada äh, elektromagnetväljade küsimust. kahjuks peame me lihasdüstroofia küsimuse järgmisele aastale edasi lükkama, aga me ei saa kõiki küsimusi ühe korraga arutusele võtta, sel aastal on meil vaesusevastane võitlus, uued oskused, haridus, järgmisel aastal räägime me siis nendest tervisega seotud küsimustest, kindlasti tuleb lihastüstroofiaga seotud küsimuse arutusele esimesel, esimese kuue kuu jooksul ja nüüd proua Lam-, Lambert ja proua Zimmer, suur tänu. suur tänu, äh, proua esinaine, suur tänu, volinik. Äh, kõik see, mis, äh, millest siin on räägitud, on väga palju pingeid tekitanud iseäranis laiemad majandussuunised, tööhõivesuunised, rääkimata eelarve defitsiidist ja vajadusest leida piisavaid vahendeid äh, avalike teenuste tagamiseks, mis teie arvates oli kodanike aktiivseks kaasamiseks väga tähtis. kuidas siis nüüd saab nendest pingetest üle nii, et avalikud teenused ei kannata, sest see mõjutab omakorda vaesusevastast võitlust? nüüd äh, strateegia kaks, kakskümmend kakskümmend. minul on suur mure, sest tundub, et me räägime majanduskasvust kui eesmärgist omaette, aga kasv peab olema ju, ju lihtsalt liikuma panev jõud, jätkusuutlikkus kui selline puudutab ka kindlasti äh, muid probleeme. majanduskasv ja töökohtade kasv peavad ju käima käsikäes. ja strateegia punkt seitse, seal räägitakse tööhõive kasvust, vajadusest suurendada roheliste töökohtade arvu, sotsiaalset innovatsiooni toetada, hooldusteenuseid pakkuda ja mulle meeldib ka eh, suunis neli, mis räägib eh, ressursside tõhusast kasutamisest ning eh, emissioonide vähendamisest. ning lõpuks te mainisite siin vajadusest äh, tugeva Euroopa Sotsiaalfondi järele. kes siis vastutab sellise tugeva äh, fondi loomise eest? kas ei äh, juhtu mitte nii, et paljud Euroopa algatused renatsionaliseeritakse ja liikmesriigid on järjest rohkem äh, või raha kasutajad, kontrollivad raha, aga ei anna aru see kasutamise kohta. nüüd proua Zimmer Ich möchte mich meiner Vorrednerin anschließen, deren Frage ma olen nõus kindlasti eelneva kõnelejaga ja toetaksin tema küsimusi ning laiendaksin seda äh, Euroopa Liidu vaesusealase, vaesusega võitlemise aasta kontekstis. vaesuse teema näib olevat tabu äh, ja võib-olla peaksime me lihtsalt vaesuse kui faktiga harjuma ja mitte sellega mingite meetmete alusel võitlema. niisiis ma mõtlen, et millised on teie kavandatud tegevused komisjoni poolt selleks, et äh, tagada, et äh, liikmesriikide valitsusjuhid juunis et äh, liikmesriikide valitsusjuhid pööraksid tähelepanu Kopenhaageni deklaratsioonile. Saksamaa kantsler Merkel on öelnud, et tema on eh, selle vastu, et Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegias oleks vaesusega võitlemise eesmärk eh, pandud paika, sellepärast et eh, see on siseriiklikes pädevustes ja ma arvan, et see on suur samm tagasi. eriti pidades silmas seda, mis üheksakümne viiendal aastal juba kokku lepiti niisiis, mida saaks enne juuni e, ülemkogu ette võtta? ja millised on Belgia eesistumise eesmärgid seoses vaesusega, energiaküsimustega ja nii edasi? ning millised on need meetmed, mida peaks rakendama? niisiis, kuidas teie klassifitseeritate Belgia deklaratsiooni? kas te näete teatud meetmeid äh, nende probleemidega tegelemiseks? suur tänu, fraktsioonide meil kõnelejad nüüd, härra Toomas Mann, halastamatult äh, rakendan siin ühe re minuti reeglit nii et härra Toomas Mann alustab. proua esinaine, tänan teid väga, teen väga lühe, lühidalt esiteks siis küsimus volinik, ma saan aru, et te tahate meiega dialoogi pidada, see on väga hea, aga selleks, et me saaksime dialoogi pidada, on, meil on vaja strateegiat, mis oleks Lissaboni strateegia jätkustrateegiaks, aga meil on aega vaja konsultatsiooniks sotsiaalpartneritega näiteks aga me tahaksime, et meil oleks üks üldine plaan. meil on vaja, et inimesed ka selle strateegiaga äh, ennast seostaksid, meil on vaja teatud kriteeriume, mille järgi oma eesmärke täita ma arvan, et äh, kui rääkida äh, Euroopa Liidu taasindustrialiseerimisest, mida te sellest arvate? väga eeskujulik, järgmine kõneleja. suur tänu äh, teie tänase külaskäigu eest ja suur tänu teie sõnavõtu eest, mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend ma leian, et see strateegia ei võimalda sotsiaalset Euroopat välja kujundada. tööhõive küsimused ei ole siiski prioriteetide heas hulgas. me rääkisime siin vaesuse eesmärgist samuti. hariduse eesmärgid on samuti äh, liiga vähest rõhutamist leidnud kui teie töö, kuid üks algatus on väga, väga hea. meie ees on, meil on tegemist olu-, laiaulatusliku kriisiga, seega meil on võimalus muuta lähenemist. miks me siis, miks me ei mõtleks selle üle järele? mida, võtame ette oma miljonite töötutega me peame mõtlema selle üle praegu, vastasel korral tekivad tõsised probleemid ja sellest ei räägita teie töökavas. minu küsimus on, kus on, kuhu jäänud järgmis-, eelmised eesmärgid, mida me soovisime täita? Again telegraphically uh, the uh, concept of economic growth. majanduskasvu kontseptsioon on minu nägemises väga oluline, see on meie eesmärk ja mitte ainult sellepärast, et me arvaksime, et SKT on just kõige suurepärasem indikaator ja et meil on lihtsalt kasvu vaja kasvu pärast, aga sellepärast, et me usume, et kui majanduskasv on olemas, siis see näitab, et Euroopa Liit äh, peab sammu tei-, ülejäänud maailmaga, taastab oma konkurentsivõimet ja inimesed on jõukad, elavad heaolus, meie töökohtade arv suureneb ja ühiskonnagruppide sotsiaalne integratsioon samuti. nii et ma arvan, et majandusindikaatorid, nagu näiteks äh, SKT, on olulised. ja seda sellepärast, et jätkuks kasv ja töökohtade loomine. ning selles osas on komisjonis ka konsensus minu arusaamist mööda muidugi on äh, kriisi algus, äh, äh, kriisist väljumise ajal muidugi me näeme teatud kasvu jätku, aga samal ajal me ei näe töökohtade kasvu. nii et seetõttu majanduskasv ja töökohtade kasv ei ole alati väga tugevalt seotud. aga me arvame, et need asjad on siiski omavahel seotud, lihtsalt töökohtade kasv jääb praegu tänasel päeval veel maha ja meil on kõikide poliitiliste ja muude vahenditega äh, võimalik töötada, näiteks paindlikku turvalikkust, turvalisust suurendada, äh, samuti suurendada inimeste tööhõivet selleks, et seda töökohtade loomise äh, mahajäämust heaks teha ma arvan, et Euroopa Sotsiaalfond saab olla üks tugev fond mitte ainult sellepärast, et ma arvan, et Euroopa Sotsiaalfond peaks äh, rohkem rahalisi vahendeid omama ja välja andma, aga ma usun tõeliselt, et me saame äh, selle fondi toimimist parandada samuti saame me töötada selles suunas, et sotsiaalfondi vahendeid kasutatakse tõhusamalt ning äh, hindamismehhanismid oleksid paremad. usume samuti, et äh, meil võiks olla parem koostöö teiste äh, finantseerimis mm, mehhanismidega ning äh, teiste institutsioonide juhtidega koostöös äh, püüame me äh, sotsiaalfondi finantseerimisvõimekust parandada, see on väga tõsine töö. plaanime juunis konverentsi, eh, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi tulevikku ja ma usun, et ka parlamendiliikmed on sellest huvitatud. nagu ma ütlesin, ei ole SKT just kõige parem eh, indikaator, aga me peame seda kasutama eh, vaesuse määramise indikaatoreid ja selle vähendamise indikaatoritest räägitakse ka. see on tehniline diskussioon ja sellest äh, räägitakse just Sotsiaalkaitsekomitees ning ka kahepoolsetel läbirääkimistel. muidugi on äh, tegemist keeruka teemavaldkonnaga ja esimene reaktsioon inimeste poolt oleks olla skeptiline äh, sest liikmesriigid on kõhkleval positsioonil. täpselt samamoodi, kui finantskriisi lahendamisel eh, oleks esimene, oli esimene reaktsioon eh, skeptiline, sellepärast et eh, nende probleemide lahendamine on keerukas, aga me töötame erinevate indikaatoritega, mitte ainult, äh, mida te nägite kolmanda märtsi komisjoni dokumendis, äh, mitte ainult keskmist sissetulekut ei pea me silmas, vaid äh, ka tervet rida teistsuguseid indikaatoreid. aga samamoodi ka materiaalsetest vahenditest puud-, materiaalsete vahendite puudulikkus, mida me kasutame indikaatorina sotsiaalpoliitikate eh, paremaks muutmisel. Eh, samuti hindame leibkondade erinevaid indikaatoreid ja püüame leida mm, parimaid lahendusi aga me oleme veendunud selleks, et kui poliitiline tahe on olemas Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia raames vaesust vähendada, siis tuleb lihtsalt meil leida kõige parem ja sobivam indikaator Äh, tööstuspoliitika, ma arvan, on ka meie äh, strateegia üks põhilisi prioriteetseid valdkondi. ma arvan, et äh, see seaks sisse ka uue dialoogi tööstuse teemadel Euroopas me peame võtma eelneva kahekümne viie aasta kogemusi arvesse, kuidas erinevates tööstusvaldkondades progress on toimi-, toimunud, ma arvan, et sellele sektorile pööratakse äh, piisavalt tähelepanu ning ning ma arvan, et see on ka oluline töökohtade äh, kasvu, kasvu silmas pidades Euroopas elab täna kaheksakümmend miljonit vaesunud inimest, meil on kümme protsenti elanikkonnast tööta ning eriti kriitiline olukord teatud liikmesriikides noorte töötusega seoses. nii et me ei ole kindlasti täna selles olukorras, et me saame öelda, et meil on sotsiaalne Euroopa, aga Euroopa sotsiaalmudeli sotsiaalset dimensiooni tuleb eh, suurendada ja ma arvan, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia aitab seda teha. suur tänu, härra volinik. ma tunnen meie komisjoni liikmeid ja ma juba aiman ette, et nad sooviksid, et ma ka teie kõneaega piiraksin. nii et see on nüüd viimane kord, kui te saite sõna nii kauaks, kui te ise tahtsite. neli järgmist kõnelejat, kõigepealt proua Rapti, siis proua Steinbrück. suur tänu, suur tänu, proua esinaine. härra volinik. ja nii, et te annate siis ülejäänud voliniku kõneaja minule, ma loodan. neli konkreetset küsimust ja mul on, ma tänan teid äh, taas meie sekka tulemast. ja ma ootan ka tulevikus teie käest vastuseid, mis meid rahuldaksid. minul on küsimus näiteks, mis puudutab äh, vallandamisi. Te ütlesite, et te kavatsete luua töökohti. kuid on ju töökohti, mis äh, hetkel kaovad. teiseks, haridus. Te rääkisite uut tüüpi koolitusest, kvalifikatsioonist aga enne, kui me selleni jõuame, on ju noori, kes langevad koolidest välja. ja nende, nendele noortele tuleks võimaldada jääda koolisüsteemi. vaesuse küsimus muidugi on tähtis, seda ei arutata mitte ainult komisjonis ja parlamendis, vaid ka nõukogus. ja ku-, kuidas on olukord nõukogus, mida seal ette võetakse? Rosta Embrik Herr Kommissar, äh, Europa braucht eine härra volinik, Euroopa vajab tulevikustrateegiat. majanduspoliitilised suunised äh, puudutavad tööturupoliitikat tulevikus. võib-olla me ei saavuta täielikku tööhõivet kuid see peaks siiski olema meie eesmärk ja meil peaksid olema ambitsioonikad mõõdetavad eesmärgid loodetavasti täna vastu võetud suunised ei jäta kedagi tähelepanuta. Te ütlesite, et te soovite luua iga hinna eest töökohti, umbes midagi sellist te ütlesite. kui tuleviku töökohad ei tohi olla mitte lihtsad töökohad, vaid tegemist peab olema inimväärse tööga me ei, miinimumpalk ei tohiks väheneda, meil ei tohi olla fiktiivsed äh, eraisikust ettevõtjad, meil ei tohiks olla ajutisi töökohti. me ei tohiks mitte mõelda mitte ainult töötajate tootlikkusele läbi kaitstud paindlikkuse ja nii edasi. eriti sellepärast, et Euroopas on tegemist väga erinevate töökeskkondadega. kas äh, ei oleks erinevad erinevaid lähenemisi liikmesriikides. härra Kukakis. Eh, muito rapidamente, aqui falou-se já muito de pobreza e eu queria acrescentar que são. Eh, suur tänu. ma lisaksin, et hetkel on kaheksakümmend viis miljonit inimest, kes elavad allpool vaesuspiiri Euroopa Liidus see arv võiks olla veelgi suurem. see on pärit kolmeteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaheksa. selle aasta arvud on pärit aastast kaks tuhat kaheksa. selline on olukord Euroopas ja, ja seepärast ei piisa sellest, kui me ütleme, et me peame võitlema vaesusega, me peame seniseid poliitikaid muutma, mis on viinud tänase olukorrani kõigepealt. me peame täitma majanduskasvu ja stabiilsuspakti kriteeriume selleks, et sotsiaalkindlustust äh, toetada, kuid tegelikult toimuvad kärped sotsiaalkindlustuse valdkonnas ja tulemusena on kasvanud vaesus. kuidas me siis selle reaalsusega hakkama saame tänases maailmas ja kuidas me saame tagada sotsiaalse jätkusuutlikkuse, mitte ainult rahalise. suur tänu, proua esinaine. komisjoni töökava on aluseks konkurentsivõime ja sotsiaalse sidususe kasvule. seega on sotsiaalkindlustuse süsteemi vaja tõhustada erinevates liikmesriikides. näiteks väga oluline on juriidiline raamistik, mil, mis sätestab tööhõivega seotud küsimused, kus tehakse selgelt vahe erinevat tüüpi töötajate vahel, nagu palgatöötajad äh, või muud. praeguse süsteemi raames jääb inimestel saamata osa sissetulekust. komisjoni töökavas äh, ei ole see küsimus kaasatud, kas on mõeldud selle juurde hiljem tagasi tulla? härra volinik, vastaksite ehk viie-kuue minutiga. Uh... suur tänu. me ei saa kõiki vallandamisi vältida. Euroopa Komisjon on siiski äh, ülemineku strateegia, et äh, töö leidmist parandada, et töökoha turvalisust tagada. Need vahendid, mis meie käsutuses on, nendele lisanduvad uued meetmed, ma ei saa kõiki teile praegu avaldada, me oleme ka ise restruktureerimisfaasis, kindlasti mm, puudutavad meie uued meetmed ka vallandamisi, aga vallandamisi täielikult vältida ei saa, see on, see, see käib äh, kaasas majandusarenguga, mõnikord luuakse töökohti, mõnikord kaovad töökohad ja me oleme huvitatud muidugi sellest, et äh, tasakaal oleks paigas, et äh, ikkagi töökohti rohkem loodaks mitte nii, nagu viimastel aastatel on juhtunud, te teate ise, mis on toimunud, ma ei pea teile seda selgitama. Euroopa strateegia kakskümmend kakskümmend on suunatud sellele, et soodustada noorte haridustee jätkamist nii, et neil oleks äh, ka võimalus mingeid kasulikke tööoskusi omandada, seega kutseõpet toetada, meil ei ole eh, midagi kasu eh, suurest arvust noortest, kellel on ülikooli diplom, kuigi see on ka eh, kasulik, me tahaksime eelkõige algharidust, keskharidust edendada nii, et, et me vastaksime nendele nendele soovidele, mis siin esimeses küsimuses esitati. nagu ma juba ütlesin teile, meie äh, eesmärk on teha kõik selleks, et töökohti juurde luua. meil on tegelikult äh, mitu aspekti suunistes, kõigepealt töökoht, rohkem töökohti luua, aga ka punkt kaheksa on strateegias, mis räägib töökohtade kvaliteedi tõstmisest ja, ja sellest, et töökohtade nii-öelda teadmiste aspekti rohkem või töökohtadel vajalike teadmiste aspekti rohkem rõhutataks tööhõivesuunistes on need kaks aspekti eraldi välja toodud, kuid nad on võrdselt tähtsad. meil ei ole loomulikult kõikide liikmesriikide jaoks ühtseid äh, kõigile sobivaid retsepte, äh, mis puudutab vaesuse vähendamist ja töökohtade loomist, äh, siis liikmesriigid peavad oma programmid välja töötama vastavalt oma tingimustele väljakutsed on kindlasti erinevad Hispaanias ja Hollandis ja need on omakorda erinevad Rumeenia olukorrast näiteks ja väga oluline on vastavalt liikmesriikide enda vajadustele poliitika välja töötada, aga muidugi kõikide liikmesriikidega koostööd tehes kui liikmesriigid panevad paika oma sihtmärgid, oleme meie Euroopa Liidu vahenditega valmis neid toetama. loomulik, loomulikult oleme me meelestatud ka suurema sotsiaalse sidususe saavutamiseks, see on seotud vaesuse vähendamisega ja see puudutab omakorda erinevaid vanusekategooriaid, kes jäävad ju tööealisest elanikkonnast väljapoole, nimelt lapsed, eakad, kodanikud. teeme tihedat koostööd eesistuja Belgiaga, et vähendada vaesust, iseäranis laste seas. ja me peame seda võtmeelemendiks sotsiaalse jätkusuutlikkuse ja e, tööhõive võimaluste parandamiseks tulevastele põlvkondadele. komisjoni roheline raamat e, saab aluseks järgnevatele laiematele diskussioonidele selle teema kohta, sinna kaasame ka eh, pensionide adekvaat-, adekvaatsuse, kõikide tööealiste kaasamise, samuti räägime pensionide ülekandmisest, see on jällegi väga keerukas teema, aga varem või hiljem peame me sellega niikuinii nii tegelema. okei okay., no ähm.. Um, hea küll. neljand-, neljandas grupis on Sergio Cofrati kõigepealt, palun suur tänu. mina tahaksin teada vaesusevastase võitlemise, võitluse kohta. Äh, olukord äh, muutub äh, järjest tõsisemaks, nii nagu siin ka eelkõnelejad mainisid ja seetõttu tahaksin küsida, kas te ei arva, et miinimumsissetulek Euroopas võiks olla üks võimalus vaesusevastaseks võitluseks? iseäranis siis, kui Euroopa Komisjon äh, oleks valmis ka sellesuunalisi samme astuma. praegused kontseptsioonid on väga ähmased, räägitakse sissetuleku kaitsest või garanteerimisest, äh, need on ainult äh, soovide üleslugemine, aga millised on konkreetsed finantsmeetmed selleks, et tagada miinimumpalk Euroopas? suur tänu, härra Tussas ja siis härra Kosa. suur tänu. Euroopa Komisjoni programm kahekümne, kahe tuhande kümnendal aastal on toonud välja liikmesriikide haavatavus ja omavahelised seosed kriisitingimused, aga tundub, et äh, tegevuskava ei ma-, ei vasta meie äh, tõelistele vajadustele, töötajate vajadustele, reaalsusele. kui äh, rakendatakse Euroopa Liidu erinevaid vahendeid, Äh, fonde Leedus, Ungaris, Rum-, Rumeenias ja ka Kreekas, siis me näeme, et äh, on võetud täiesti ainult asotsiaalseid meetmeid, mis on äh, mitmeid töötajate põlvkondi nüüd ähm, ohusta-, ohustanud ärge mängige doominot Euroopa riikide seas. on aeg järeldused teha sellest, mis on juhtunud. suur tänu. tahaksin teie tähelepanu juhtida kahele valdkonnale ja mul on ainult kaks lühikest märkust. kõigepealt tervitan seda, mis te ütlesite äh, mõjuhinnangute kohta. ja te soovite, et äh, meie äh, seadusloomega kiiremini tegeleksime, tegeleks teiseks diskrimineerimise vastane poliitika see on kuidagi venima jäänud ja venib juba kaks aastat. ja minu äh, järgmine märkus puudutab äh, kõige olulisemaid äh, algatusi, tahaksin teile südamele panna, et ka puuetega inimesi tuleb arvestada ühiskonnas. samuti tuleb üle saada kodanikevahelistest erinevustest, rakendades põhiõiguste hartat. Te ei ole näiteks siin rääkinud, te olete rääkinud küll siin äh, mustast kogukonnast, aga pole sõnagi lausunud puuetega inimeste kohta. suur tänu ja nüüd viimane sõnavõtjate rühm, palun. suur tänu sooviksin samuti härra volinikku tänada tema sõnavõtu eest, nende seletuste eest, mis ta meile andis. olen täiesti nõus sellega, et aasta kaks tuhat kümme on väga oluline vaesusevastase võitluse seisukohast, kuid see on ka aasta, mil luuakse alus eh, tööturu arengule perioodil kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend. härra volinik, tahan teie tähelepanu ühele aspektile juhtida. Rumeenia ja Bulgaaria astusid Euroopa Liitu kolm aastat tagasi ja ma tean, et meie mudelid ja programmid tööturu ümberkujundamiseks on erinevad, aga ma äh, sooviksin, et äh, te võta, võtaksite arvesse ka tööturu piiranguid, mis ikka veel kehtivad üheksas liikmesriigis ja mis puudutavad Rumeeniast ja Bulgaariast pärit töötajaid. tahaksin küsida teilt, härra volinik. kas dialoogis liikmesriikidega ja erialakomisjonides kokkupuudetes liikmesriikide valitsustega. kavatsete te neid piiranguid ka kõne alla võtta? Need puudutavad Rumeeniat ja Bulgaariat, kes astusid Euroopa Liitu juba kahe tuhande seitsmenda aasta esimesel jaanuaril. palun, härra volinik, sõna on teil. We have to see that this crisis is uh, Uh, me peame silmas pidama, et tegemist on täna uh, majandus- ja finantskriisiga, mida ei ole enne olnud ja seetõttu me ei saa eelmise kahe aasta kogemusi võtta, kui tegemist, nii nagu tegemist oleks olnud täiesti tavapärase ajaga. sest institutsioonid ei ole saanud normaalselt tegutseda ja neid ei peaks ka selle pärast hukka mõistma. Uh, see kriis on toonud uusi väljakutseid palju erakordseid olukordi ja seetõttu ei Euroopa Liit ega siseriiklikud valitsused ega rahvusvahelised organisatsioonid ei ole olnud valmis sellise olukorraga silmitsi seisma ja seda me peame kindlasti arvestama. aga ma arvan, et tänaseks päevaks oleme me mm, kriisi hinnaga toime tulnud ja samamoodi näeme Äh, töökohtade kaotusi ja sotsiaalseid tagajärgi. Äh, sellepärast ongi meil need prioriteet, prioriteetsed eesmärgid äh, kakskümmend kakskümmend strateegias. ma olen nõus nende kommentaaridega, mis te tegite. aga nüüd on oluline meil kiir-, kriisist välja tulla ja seetõttu need asjad, mis me täna teeme, omavad mõju ka järgmisel kümne aasta jooksul sotsiaalvaldkondades. meil on juba valdkondi, kus meil on tugevaid ja häid instrumente, aga on samas teisi valdkondi, kus me töötame koos liikmesriikidega. samuti on teemavaldkondi, kus me peame aru saama, et lähimuspõhimõte jätkub. näiteks on see nii miinimumpalkadega loomulikult võime me oma arvamusi sellel teemal avaldada. ja äh, minu arust miinimumpalga äh, piiril on oluline mõju, aga me ei saa siin midagi liikmesriikidele peale sundida mis puudutab erivajadustega inimesi ja nende seotust tööturuga, ma arvan, et see on tööhõive üldsuunistes mm, number seitse punktis väga oluline meie oluline number, seitsekümmend viis protsenti hõivet aastaks kakskümmend kakskümmend on oluline strateegia raames aga ma arvan, et oluline on poliitiline dialoog selleks, et need eesmärgid saaks kinnitatud, aga kindel on see, et seitsekümmend viis protsenti hõivet me ei saavuta, kui me ei suurenda hõivet teatud in-, gruppide hulgas, näiteks naiste hulgas ja ka erivajadustega inimeste hulgas meil on näiteks äh, olemas äh, sotsiaalfond, äh, mis peaks aitama erivajadustega inimeste ligipääsu suurendada tööturule, me kasutame neid meetmeid edasi. ja see on töö, mida ma peaksin tegema koos volinik Reedingiga. ja loomulikult peame silmas ka erivajadustega inimesi ja töötame koos äh, äh, Viini instituudiga. Äh, mis puudutab tööturupiiranguid ma tean, et kahe tuhande neljanda aasta liitujad ja ka Rumeenia ja Bulgaaria töötajad on need, kellele endiselt piirangud veel kehtivad aga samas riigid saavad aru, et äh, tööjõu vaba liikumine mm, on hea asi ja Frankfurter Allgemeine Zeitung äh, töötab just hetkel artiklite seeria kallal, et äh, seda küsimust käsitleda. loodetavasti piirangud kaotatakse aasta pärast me oleme teinud äh, vastavaid mõjuhinnanguid ning loodame, et suudame liikmesriike veenda selleks, selles, et piirangud äh, peaks ära võtma. sellepärast, et tõepoolest äh, me ei oota, et tööturul toimub, tööturgu moonutab see teatud liikmesriikides, kui piirangud ära võtta. suur tänu. proua Kuntse, siis proua Mora. Thank you very much suur aitäh, härra volinik, mul on kaks konkreetset küsimust. üks neist on rohkem meeldetule-, tuletus progressi programm on üks meetmetest, mis teil on, et oma strateegiat ellu viia komisjon andis välja deklaratsiooni ja te pidite kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvega välja tulema, mis äh, aitaks kakskümmend miljonit äh, progressi programmi suunata. Äh, ma julgustan teid seda kontrollima, kas see nii on? teine küsimus Te mainisite mõju hindamist päris mitmel korral. kui me räägime vaesuse vähendamist, siis, vähendamisest, siis üks mõju on siin väga oluline. Eh, nimelt, kuidas ühtekuuluvusfondid eh, mõjutavad eh, Rooma, mm, Kesk- ja Kiie riikides ja ma tahaksin teie käest küsida, et kas te planeerite teatud meetmeid siin võtta? aitäh! suur tänu, proua Moran ja siis proua Jaslovetska. härra volinik, kõik siinviibijad soovivad võidelda vaesusega, teha jõupingutusi tööhõive arengu nimel. Teie rõhutasite eriti seda, et meil peaks olema rohkem üliõpilasi. minu küsimus teile on järgmine. mida te olete ette näinud selleks, et ülikoolides käijad oleksid edukamad kokkuvõttes. nelikümmend protsenti noortest täna, kes lõpetavad ülikoolid, e, tegelikult ei saa diplomit ja lahkuvad juba teisel üli, ülikooli aastal. edukad ülikooliõpingud on esmatähtsad selleks,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 meile rääkinud palju oma plaanidest kahe tuhande kümnendal aastal ja ma tean, et plaanid on üks asi, aga nende rakendamine teine ja ma tahaksin küsida, et millised instrumendid või tegevused on teil planeeritud prioriteetsena? eriti, mis puudutab haridussüsteemide parendamist liikmesriikides. samuti tahaksin ma teada, kuidas avatud koordinatsioonimeetod on, millist rolli mängib sotsiaalpoliitika valdkonnas ja milliseid liikmesriikide äh, tegevuskavasid te ootate sotsiaalseks integratsiooniks? suur tänu ja järgmine kõneleja. Äh, proua esimees, härra volinik tööaja direktiiv oli teie äh, teemade, prioriteetsete teemade nimekirjas ja mul on hea meel, et äh, sotsiaalpartneritega olete te ka nõu pidanud. Äh, minu esimene küsimus. mis äh, juhtus opt-out lahendustega, kas see oli kaasatud teie koordinatsiooni mm, sotsiaalpartneritega? teiseks, eile me kuulsime seda, et te tahtsite Äh, toetasite seda, et äh, töötundide arvu Euroopas peaks vähendama. kas te saaksite kommenteerida seda ja kolmas küsimus, te ei vastanud äh, proua Steinbrücki küsimusele jätkusuutliku töö kohta, eelmisel nädalal te mulle vastasite, aga ma arvan, et te peaksite proua Steinbrückile täna vastama. ma loodan, et härra volinik ka täpselt mäletab, millise küsimusega oli tegu. Teil on sõna. hea uudis on nüüd selles, et eelarveprojekt, mis täna võeti vastu komisjonis, näeb ette piisava varu. seega see, seda lubadust võeti arvesse rubriigis üks A. seal on kuuskümmend seitse miljonit eurot varu, mis tagab parlamendile piisava võimaluse lubadusi täita teatud summa tagasimaksmise osas, mis oli kakskümmend miljonit. mis puudutab äh, Rooma programmide rahastamist, seda arutati Kordovas äh, Rooma tippkohtumisel paar nädalat tagasi. sotsiaalfond ja teised fondid nagu Regionaalarengu Fond peavad etendama rolli Rooma kogukondade toetamisel, tööhõive edendamisel, hariduse edendamisel Rooma kogukondades. kuid ma tahaksin eh, juhtida tähelepanu asjaolule, et eh, programmide sihistamine etnilistel, etniline kriteeriumide alusel ei ole mitte kõige õigem vahend, sest eh, kuid Rooma kogukondade puhul on see võimalik ja me toetame seda, sest et tegemist on prioriteediga. ja tippkohtumisel käis ka volinik Reding, käisin seal ka ise. Äh, pidasime teatist äh, positiivseks dokumendiks ja tuginedes sellele saame ka rohkem toetada roomade integratsioonile suunatud programme, see on ka osa vaesuse vähendamise programmidest nendes riikides, kus, kus äh, see on äh, oluline, me räägime siin täpsemalt viiest liikmesriigist. mõned küsimused. Äh, pean siin kindlasti konsulteerima volinik Vassiljuga. hariduse ja koolituse aasta valdkond on kindlasti valdkond, mis huvi-, huvitab meid mõlemaid. kuidas äh, suurendada osalust kõrghariduses? see tugineb äh, arusaamale, et kriisiperioodil ja üldisemalt need, kellel on kõrgem haridustase, on ka paremad võimalused säilitada oma töökohad või leida uus töökoht on üsna selge, et on vahe erinevate gruppide vahel, olenevalt haridustasemest. Need, kes on kõrgkooli lõpetanud või kes on alg- või kes on välja langenud, välja langenud on just need, kelle kogemused olnud kõige valusamad kõik ülikoolid ei taga mitte just võrdset haridustaset. kuid üldiselt võib öelda, et äh, kõrghariduse saajate arvu suurendamine annab paremad võimalused tööturul. E, või võimaldab ka tööpuudusest kiiremini välja tulla. tööajast rääkides, ajakirjandusele olen öelnud, et meie põhimõte on jätkuvalt see, et me peame reguleerima tööaega tööohutuse ja tervise aspektidele mõeldes. me oleme konsulteerimas sotsiaalpartneritega ja seepärast on praegu liiga vara keskenduda üksikasjadele, kuna me ei tea nende konsultatsioonide tulemust ette, ega me ei tea, milline saab olema siis äh, ettepanek. Opt-out ei olnud äh, sõnaselge küsimus, kuid seda ei saa ka välistada. seda ei saa kõneluste teemana sotsiaalpartneritega välistada ega ühegi sidusrühmaga selles dialoogis. nagu te minu kuulamiselt ilmselt mäletate, ütlesin, et meie ettepanek, meie eesmärk on teha õigusloomelised ettepanekud ja me ei, ei taha teha selliseid ettepanekuid, kus, mille osas riigid hakkavad üksteise järel soovima erandeid. me tahame selliseid õigusakte, mida saab rakendada enamuses, kui mitte kõikides liikmesriikides. ning töö jätkusuutlikkus. viimati ühes teises ruumis arutasime me sellist küsimust nagu ajutised või alalised töölepingud. ja ma ütlesin tookord ja ütleksin siin täienduseks eelmisele vastusele, et noored, nende osas peaksime vähendama ajutiste töölepingute hulka, sest Euroopa noored kulutavad liiga kaua Äh, haridustee lõpetamise ja alalise töökoha leidmise vahel. see selgub väga selgelt rahvusvahelistest võrdlustest ja see on valdkond, kus ma toetan kindlasti äh, taotlusi stabiilsete töökohtade loomiseks. suur tänu, härra volinik, härra Tsassos üritas siin uut meetodit ja esitas kirjalikult oma küsimuse, aga te ühele neist juba vastasite, nii et väga hästi. nüüd proua Karima Deli ja siis proua Harkin. suur tänu, härra volinik. tänan tulemast. mõned lühikesed küsimused. Te ütlesite ennist, et tuleb luua töökohti, võidelda tööpuudusega. mina arvan, et kõigepealt tuleb kutseõppesse investeerida. ja seal on peidus homsed töökohad võtame ainult ühe näite, näiteks kliimamuutused. nelikümmend protsenti kasvuhoonegaasidest äh, on pärit äh, hoonetest ja hoonete renoveerimiseks on vaja koolitada äh, erinevate erialade esindajaid. Need on uued töökoht, see on uus töökohtade potentsiaal ja sellesse tuleb investeerida. seda esiteks, teiseks töökohtade loomine meil on vaja kestvaid töökohti, kui teatud tingimustel. üks tingimus on siin majanduskasv, see on minu jaoks pisut problemaatiline, kui te räägite majanduskasvust töötingimuste kontekstis, siis äh, on ju tegemist konkurentsiga, me avaldame survet töötajatele ja kokkuvõttes on tulemuseks stress tööl, äh, kutsehaigused, seega tuleb, kas tuleb siis koolitada ettevõtete juhte, et nad oleksid kenamad oma töötajatega, ei teine küsimus puudutab vaesuse ja tõrjutuse vastase võitluse aastat. olen lugenud erinevaid uuringuid ja järeldus on järgmine, rikkamad muutuvad rikkama, rikkamaks, vaesemad vaesemaks. kuidas te kavatsete lahendada selle probleemi ja kas te kavatsete inspiratsiooni leida Joosep Stiglitsi indikaatoritest? proua Harkin suur tänu. tere tulemast volinikule, mul on väga hea meel näha, et te soovite tegeleda töökohtade loomisega, noortega, uute oskuste loomisega, mõnikord jääb mulje, et Euroopa Liidus on mõned eh, riigid nii hõivatud finantsregulatsiooniga, et nad unustavad ära eh, meie tavakodanikud ja nende töö. mina pärinen eh, riigist, kus tõesti niimoodi on juhtunud, aga meil on tõsine vajadus Euroopa Liidu tugeva sõnumi järele, et majanduskasv ja töökohtade loomine on tähtsad. nõustun ka Jean Lambertiga, kes ütles, et majanduskasv ei ole omaette eesmärk, vaid see on mehhanism ja peab ütlema, et majanduskasvu, SKT kasvu ja töökohtade loomise vahel on suur lõhe arvestades praegust kriisi, tuleb väga ettevaatlikult järgi, jälgida seda tasakaalu, et me ei satuks uude kriisi ja seetõttu paar kiiret küsimust näen, et te tahate tegeleda lähetamise direktiiviga, arvest-, me teame, et paljud kohtulahendid on ebakindlust tekitanud selles valdkonnas Äh, mul on hea meel kuulda, et te pensionite rohelise raamatuga tegel-, tegelete, sest nagu äh, Liis Linn ütles, see on suur demograafiline väljakutse. aga järgmine küsimus jääb järgmiseks korraks, nüüd tulevad järgmised sõnavõtjad, palun, proua Schröter. jah, ähm, ma tahan lühidalt teha, tean, et äh, teie volinik olete roheliste töökohtade loomise tekstiga tegelenud, ma tean, et äh, üleminekuperioodil on see väga oluline äh, valdkond, rääkisite ESF-ist, äh, regionaalarengu peadirektoraat on selles suhtes oma ideid välja käinud, aga ikka peab ütlema, et tuleviku suhtes on palju ebakindlust Te tahaksite kasutada Euroopa Sotsiaalfondi selleks, et tööhõive suuniseid ellu viia. aga teisest küljest puudub sidusus, võib-olla oskaksite te midagi selle kohta öelda? ja nüüd järgmine sõnavõtja. jah, ma tean, et minu nime ei ole sugugi lihtne hääldada, aga küsin nüüd Euroopa Sotsiaalfondi kohta ja Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi kohta. olen komisjonis juba mõnda aega töötanud, aga ikka on teemasid, mis minu jaoks jäävad äh, nii-öelda raskesti mõistetavaks, nimelt äh, maksekrediit sotsiaalfondis on ette nähtud selleks, et ülekandeid teha globaliseerumisfondi. olen näinud praktikas kümmet sellist ülekannet ja seetõttu küsin, miks Euroopa Sotsiaalfondi kasutatakse eh, makseagentuurina eh, niisugusel puhul ja teises, teiseks, mi-, mi-, mis on põhjustanud Euroopa Sotsiaalfondi vahendite alakasutuse, sest tundub, et krediiti on piisavalt? jah, näete, lõpuks tuleb ka üks tehniline küsimus. nagu te teate, et globaliseerumisega kohanemise fond on eh, üsna noor instrument ja see sai võimalikuks loomine sai võimalikuks paar aastat tagasi tingimusel, et tal endal öö, eh, oma eelarvet ei ole, sinna tehakse siis eh, sissemakseid, muidugi me mõtleme eh, ka sellele, kuidas ises, iseseisev, iseseisva eelarvega fond luua, aga see on väga keeruline kui me räägime äh, fondi rahastamisest. aga meil on veel üks probleem või õigemini kaalutlus, kuna see fond on päris hästi praeguse meetodiga toiminud, siis äh, võib ka äh, samamoodi jätkata ilma asju komplitseerimata. ja see selgitab ka, miks me kasutame sotsiaalfondi Eh, nagu te rääkisite. nüüd ähm, pankade rahastamise asemel töökohti rahastada, eh, see arusaam ühtib minu seisukohtadega, eh, kui ma kõnelen kriisi erinevatest faasidest. pangasektorit liit tuli ju stabiliseerida ja tuli stabiliseerida täiendavate kapitalisüstidega kahjuks valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid ei saanud seda vältida. vastasel korral oleks äh, kogu süsteem kokku kukkunud, aga sellest faasist oleme me üle saanud nüüd ja äh, seetõttu peame äh, prioriteediks võtma töökohtade loomise, seetõttu on komisjon ka teatanud vastava teatise ilmumisest. samas tuleb meeles pidada, et ka eh, finantskonsolideerumisperiood tuleb läbi teha. ei ole piisav eh, avaliku sektori investeeringutest pangasektorisse eh, tuleb läbi teha ka finantskonsolideerumisperiood ja kui äh, finantssektor on piisavalt tugev, siis saab hakata ka juba töökohti rahastama ja see vastab ka meie majandussuunistele. roheliste töökohtade kohta võin öelda, et äh, tõesti, me oleme oma kavatsused teatavaks teinud, kahjuks osa töökohti peab kaduma ka energiasektoris, aga nii energiasektoris, autotööstuses, põllumajanduses, ehituses saame palju uusi kohti luua ja just eh, investeeringute eh, abiga saab rohelisi kohti, töökohti luua. olen kõnelusi pidanud ka Euroopa Investeerimispangaga, et koordineeritult teemale läheneda ning eh, teema, teemale keskendutakse ka eeloleva Belgia eesistumise ajal. see on kindlasti meie tähelepanu all ja, ja arutame neid küsimusi ka lähikuudel. Pra Harkin ja teised rääkisid siin teemast, mis samuti johtub rohelisest raamatust. see on äh, seotud hooldusega, pensionidega, eakate inimestega. Äh, me kutsume äh, seda valdkonda demo, demograafiliseks paktiks ja see on see, see vajab kindlasti sotsiaalhoolduse poliitika parendamist. Autonomy of the, was it about the autonomy of the ESF yeah.? kas te küsite minu käest Euroopa Sotsiaalfondi autonoomia kohta? selle kohta võin öelda, et regulatiivne autonoomia peab olema täpselt sõnastatud, me peame teadma, mis me selle all mõtleme Mm, samas ma ei arva, et Euroopa Sotsiaalfond peaks eraldi seisma täiesti teistest finantsinstrumentidest, ma teen koostööd volinik Haaniga, me äh, arutame neid küsimusi regulaarselt ja me tahaksime üldise ühtekuuluvuspoliitika välja kujundada, selleks kasutame struktuurifonde ja äh, teatud finantsinstrumendid peavad muidugi suhteliselt autonoomsed olema, sest neid kasutatakse eri eesmärkidel ja seetõttu on vaja spetsiifilisi regulatsioone, kuid meil on kõigil siiski ühised huvid saavutada edu ja selleks on vaja kõigi fondide tegevust koordineerida ja kui me ühe neist eraldame, siis ei oleks see võimalik. suur tänu. suur tänu, härra volinik, te vastasite kahekümne kolmele küsimusele proua Blinkevitšute ja härra Ponches de Rossa eh, siiski ei saanud vastuseid oma küsimustele, aga te mm, pidasite ajast kinni, vastasite küsimustele, suur tänu, et te siia tulite. härra Ponches de Rossa protesteerib aga protesteerija ei kasuta mikrofoni. kas teie, härra volinik, olete nõus veel ühe äh, pooleminutilise küsimusega härra Poisest Roosalt ja ühe äh, sarnase küsimusega proua Blinkevitšutelt? kõigepealt esimene kõneleja, pool minutit, palun. kuidas need, kes pole soovigi avaldanud, on teie nimekirjas ja mina muudkui lehvitan ja ikka ei ole kõnelejate nimekirjas? aga nüüd minu küsimus puudutab sotsiaalteenuseid, üldhuviteenuseid eh, sotsiaalvaldkonnas. Eh, minu ülesanne on vastavasisuline raport, tööd ette valmistada meie komisjonis ja seetõttu olen huvitatud teie lähenemisest nendele küsimustele. kas te pooldate või millist lähenemist te pooldate? suur tänu, suurepärane härra Ponšaste, Rosas, vabandage, me kahjuks ei ole tähele pannud, et te, et te soovisite kõnelda, aga nüüd järgmine sõnavõtja. ma sooviksin volinikult teada saada, kuidas kvaliteetseid töökohti äh, luua ja, ja samal ajal ka vaesust vähendada ja kuidas äh, suudate tagada et, et kümme protsenti sotsiaalfondist läheks noorte tööhõive suurendamiseks ning tahaksin teada, kas rohelise raamatu süsteem toetab erapensionifondide äh, rangemat reguleerimist, sest see puudutab meie tulevikku ja on väga tähtis. suur tänu. nüüd kiire vastus, palun, härra volinik. Yes, yes, yes, yes. vastus on jah, jah, jah, jah, telegraafi stiilis jah, roheline raamat äh, äh, seab eesmärgiks parema regulatsiooni, selle aut- ja sellepärast on ka üheks autoriks härra volinik Barnier see on väga tähtis aspekt, kuid ma kümne protsendi mõtet siiski ei näe, sest statistika näitab et, et kolmkümmend protsenti sotsiaalfondi vahenditest leiab kasutamist ühel või teisel viisil äh, noorte toetamiseks. see ei, alati ei ole selgelt näha, kuid äh, tegelikult statistika näitab seda. Äh, kvaliteetse tööhõive osas on meil üks konkreetne suunis ma olen kindel, et meil on veel palju võimalusi sellest rääkimiseks mis puudutab üldhuviteenuseid, ma mõistan nende tähtsust ja ma hindan kõrgelt härra De Rossa tööd. asi on selles, et me oleme äh, praegu mõtlemise faasis, tulemas on Barcelona konverents, mis on sellele teemale pühendatud ja pärast seda konverentsi juunis Äh, järgneb siis järelemõtlemisperiood. me jagame kindlasti põhilisi põhimõtteid, kvaliteet, ligipääsetavus äh, sotsiaalteenuste osas. eriti tähtis, nagu ma ka rõhutasin ühes eelmises vastuses on äh, eelarve konsolideerimise periood, mis järgneb, see on tähtis sotsiaalteenuste jaoks ja üldhuviteenuste jaoks. seepärast peaksime oma töö suunama just sellele väljakutsele ja siis saame koos edasi minna. tahaksin ka tänada teid selle võimaluse eest täna teiega siin arutleda. suur tänu meiega koos töötamast. meil on väga välja kujunenud juba hea tava kohtumaks teiega ja me loodame, et sellele on jätkuks ka head õigusaktid. suur tänu. Ähm, lugupeetud kolleegid, ma teen ettepaneku, et me läheksime kohe seitsmenda päevakorrapunkti juurde võtaksime seitsmenda ja kaheksanda koos, ma teen sellise ettepaneku, me vaatame läbi suulise küsimuse resolutsiooni projekti. Need olid, need on siis pühendatud Euroopa Liidu strateegiale aastaks kaks tuhat kakskümmend, me peame oma seisukoha homme siin võtma. Need punktid põhimõtteliselt tuleks täiskogus arutlusele mai täiskogul koos teiste horisontaalsete dokumentidega, mis võetakse vastu teistes komisjonides. kes on teinud selles osas algatusi? suuline küsimus. proua Linn, meie aseesinaine, on esindanud, esitanud kaks muudatusettepanekut, mille eesmärgiks on tõhustada parlamendi panust eh, juhtimises ja eesmärkide seadmises, ma arvan, et need eesmär-, need ettepanekud eh, väärivad meie toetust. nüüd, mis puudutab resolutsiooni ennast, on esitatud viiskümmend kuus muudatusettepanekut ja peamiselt need rõhutavad ja tugevdavad teatud aspekte, näiteks noorte küsimus, puuetega inimeste küsimus või töömeetod, mida siiamaani on rakendatud, ehk siis avatud koordineerimise meetod. on ka kaks äh, proua Pisoto muudatusettepanekut, mis puudutavad VKE-sid ja mm, praktika väljaõppe tähtsus mul nendega seoses erilisi probleeme ei ole ja mul on välja pakuta mõningad kompromissmuudatusettepanekud ja tundub, et need on ka vastu võetud, kuid on härra Kavnoši mõned muud, Kavnoši mõned muudatusettepanekud, mis on natukene problemaatilisemad, kuivõrd tegemist on tööhõive olukorraga. ta, tema ettepanek on, et tuleb üle kinnitada Äh, riigi rahanduse seisukorra küsimus või võla küsimus ja ta äh, sooviks äh, ära kaotada vaesuse eesmärgi või täishõive eesmärgi asemele seada kõrge tööhõive eesmärk. sellised olid siis muudatusettepanekud, mis on esitatud ja nii palju siis ka minu märkustest hääletuste osas, ma olen muidugi avatud arutelule. härra Jüri. suur tänu, proua esinaine. kordaksin üle juba öeldu. rahvaparteil ei ole mitte midagi taotluse vastu, kuid me ei taha kirjalikku avaldust ja kui tuleb kirjalik avaldus, siis me oleme selle vastu lisaksin, et kogu menetlus, mis puudutab strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend, on alandav parlamendi jaoks. parlamendi õigusi ei austata, meile avaldatakse survet, me peame jooksma kui pead taganad ja sellest ei piisa, et tulemus on siis, et survestatud parlament äh, peab mingi seisukoha ütlema ja kokkuvõttes on tulemuseks kaos. seepärast me ei ole nõus kirjaliku deklaratsiooni põhimõttega. ma tahtsin seda rõhutada. suur tänu, proua esinaine kogu lugu, lugupidamise juures härra Jüri vastu tahaksin ma öelda, et ta peaks pisut järele mõtlema. ma olen nõus tema sõnadega, on täiesti õige rääkida parlamendi kummalisest rollist siin sellise strateegia puhul, mis mõjutab Euroopat küm-, kümne aasta jooksul meile avaldatakse selget survet ajakava näol. ja fraktsioonid peavad mõtlema selle peale, kuidas lahendada tööhõive küsimused. kuid suuline küsimus annab meile võimaluse äh, parlamendi strateegia üle mõelda. ma arvan, et me peaksime üritama käituda konstruktiivselt, selleks et parlamendi häält oleks kuulda selles valdkonnas, näitamaks kas või kodanikele, et ähm, kaheksakümmend protsenti Euroopa perede jaoks on probleemiks tööhõive ja on see seda ka meie jaoks. me ei pea niivõrd ähm, menetluslike küsimustega tegelema. võib-olla meil õnnestub neid pisut äh, painutada. Äh, ma austan igati härra Öörit, kuid ma sooviksin, et ta, et, äh, et Rahvapartei seisukoht siiski läbi vaadataks. suur tänu, proua Harkin. suur tänu, proua esinaine mul on vähe seni öeldule lisada, ma toetan põhimõtteliselt kõike seda, mõne muudatusettepanekuga meil on probleeme. me ei saanud toetada Milan Kabrnovi muudatusettepanekuid, kuid toetasime muudatusettepanekut viisteist, kus öeldakse, et Euroopa Liidul on peamiselt vaja äh, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu ja nii edasi. meil on muudatusettepaneku üheksa kohta suuline muudatusettepanek vahetada äh, seal, kus me räägime sõnadest main goal of Euro Europe, asetaksime selle sõnadega important goal ja oleme soovinud ka osade kaupa hääletamist muudatusettepaneku kolmkümmend kaks osas, kus nõukogu ja komisjoni kutsutakse üles looma Euroopa noortegarantiid. mis asi? kus räägitakse õppivusi koolitusest, praktikast. me ei taha liiga palju liikmesriikidele juhtnööre anda ja ettekirjutusi teha nii et me toetaksime esimest osa ja mitte teist. ehk, aga üldiselt äh, nende paari erandiga toetame me muudatusettepanekuid. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? On behalf of uh, the Greens, thank you for a very roheliste nimel tahaksin tänada hea raporti eest. olen nõus härra Serkasega, et äh, on tähtis rõhutada meie äh, komisjoni seisukohti ma olen ka nõus härra Ööri sõnadega, et see on tekitanud segadust, kuid me peame siiski meie komisjoni ideid edasi viima, seega ma toetan seda ja tervitan seda me oleme, rohelised on esitanud kakskümmend muudatusettepanekut, kuid see ei tähenda seda, et resolutsioon meile ei meeldiks, see lihtsalt tähendab seda, et meil on palju siia veel lisada. me ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, kuid äh, nelja kuuse noortegarantii osas, see on praegu suunistes juba olemas liikmesriigil, riigid on juba varem nõustunud nelja kuuse perioodiga. see oleks lihtsalt selle põhimõtte jätkuks. nüüd suuline muudatusettepanek, kus main goal'ist saab important goal, aga mõtleme selle üle järele, aitäh. suur täna, härra Provincias de Rosa, väga lühidalt. suur aitäh ja nüüd ma saan lisada, mida ma varem juba tegelikult tahtsin öelda. mul tekkis äh, kakskümmend kakskümmend strateegia suhtes äh, mureküsimus, kuna kuulsime komisjoni ettepanekuid ja nende lähenemises on selline väljaütlemine, et komisjon näeb vaesusega tegelemise platvormina seda, et need inimesed, kes vaesuse all kallatavad, et nad tegelikult saavad lõppkokkuvõttes osa tööhõive kasvust ja majanduskasvust. ma arvan, et et komisjon ei näe sotsiaalpoliitikut sotsiaalpoliitikat äh, kasvu toetajana, vaid sotsiaaltoetus äh, tegelikult tagab selle, et majandused saavad kasvada. ja selle küsimuse ma tegelikult esitasin ka volinikule, et kuidas äh, üldhuvides saavad sotsiaalteenused käituda ja ma arvan, et me peaksime kindlasti parlamendina, on meil äh, vastutus komisjonina ka seda äh, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiasse sisendada. aga komisjon tõlgendab äh, valendi seda, kuidas majanduskriisist välja saaks tulla. ja ma arvan, et seda peaks põhjalikumalt teistmoodi lahendama sest volinik ütles just, et äh, majanduskriisi näol on tegemist ainulaadse kriisiga, aga samas äh, miljonid eurooplased äh, näevad, seisavad silmitsi vaesusega ja see on nende jaoks eluaegne kriis. Nad sünnivad sellesse ja surevad sellesse. seetõttu kõik need projektid, mis meil on olnud vastaval teemal, me ei ole sellest õppetunde õppinud. suur tänu, kas selle kohta on kellelgi kavas suuline muudatusettepanek, et millega te võiksite homme meie ette tulla? suur tänu teie panuse eest, proua Turunen, ma ütleksin, et et kui ma rääkisin muudatusettepanekutest, siis ma rääkisin nendest kui resolutsiooni parandamisest ja täiendamisest ning ma saan ka teie muudatusettepanekuid üldiselt toetada vastaksin muidugi peamiselt härra Öörile. ma mõistan tema muret. Teie mure on seotud teie oma raporti saatusega, mis seadusloomeliselt ja arvestades meie komisjoni pädevust, on esmatähtis raport. Te märkasite, nagu mina isegi, et meie tegime algatuse, mis võimaldab meie parlamendil olla olukorras, kus me saame vähe, võimalikult heades tingimustes anda oma panuse tööhõivesuuniste määratlemisel. koordinaatoritega oleme ka arutanud kahel korral, millised mehhanismid sellel aastal praegu toimivad meie parlamendis. tegemist on strateegiliselt tähtsa aastaga kuivõrd äh, nimetatud strateegia just sel aastal vastu võetakse. ja frustratsiooni samas on tekitanud selle aasta kaootilisus, et meile tundub, et parlamendi seisukohta valmistatakse ette siksakina liikudes esimeste konverentsidel selgus, on näiteks selgunud, et me oleme vastu võtnud kõikvõimalikke ajakavasid või otsustanud rakendada kõikvõimalikke töömeetodeid. ja mõtleme ka komisjoni tööle asumise tingimustele. ja mulle tundub, et me oleme äh, hal-, me ei ole piisavalt hästi valmis äh, määratlema, milline saab olema parlamendi seisukoht äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia osas ja seepärast enamus koordinaatoreid ka soovis et me võiksime tööhõivekomisjonina välja öelda oma seisukoha kõik, kõige horisontaalsemates küsimustes, et me võiksime selgitada, milline on meie nägemus kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast sellisel kujul, nagu komisjon selle on välja pakkunud, samas kui komisjon ise leiab, et see on praktiliselt juba kinnitust ja toetust leidnud nüüd arvestades nende tõsiasjadega, peame mõtlema, mis oleks meie jaoks kõige tõhusam, kuigi tegemist võib-olla ei olnud meie esialgse seisukohaga. ma mõistan, et meie seisukohad algselt võivad olla erinevad, kuid nüüd me oleme jõudnud arusaamisele, et meie komisjon esitab suulise küsimuse ja võtab vastu resolutsiooni. see resolutsioon ei ole kindlasti ideaalne ega ole see ka parim menetlus, kuid see võimaldab meid sellistes küsimustes, mis on väga tähtsad ka teie raporti jaoks, juba sellel kevadel eh, edastada sõnumeid meie jaoks tähtsates küsimustes, mida me tahame komisjoniga arutada ja mis poliitiliselt eh, mille osas valitseb konsensus meie komisjonis, näiteks vaesusevastane võitlus, eh, tööhõive, noorte olukord, oleks kahju, et nii oluline gruu-, fraktsioon nagu Rahvapartei ei, ei saa toetada sellist lähenemist. nii palju siis minu poolt ja ma loodan, et äh, hommik on õhtust targem ja et homme äh, koht-, tuleme siin kokku ja, ja ja et me leiame siin lahenduse selle asemel, et, äh, et leiaks aset fraktsioonide omavahelised vägikaikaveod. mina olen mures sellepärast, et tõesti e, niisugune vägikaikavedu jätkub, ega see olukord ei olegi nii eriline pärast Lissaboni lepingu jõustumit e, soovivad kõik e, oma territooriumi kindlaks määrata, et järjest rohkem võimu juurde saada ja äh, Rahvapartei äh, tunneb, et teda püüakse äh, kõrvale tõrjuda ja seetõttu põhim-, on põhimõtteline küsimus see, kas me nõustume kiiruga kokku klopsitud otsustega selle asemel, et nõukoguga rahumeelselt suhelda teksti vastu ei ole mul midagi, aga mul on põhimõttelised probleemid. nojah, kallid kolleegid, ma jagan teie arvamust. see pro-, protseduur, mille te esimeste konverentsil algatasite, võimaldab eh, tagada kõigi, kõigile selle, et strateegia ellu rakendatakse ja eh, tänu teie eh, toetusele saame me rohkem pädevust ja kindlustame oma positsioone ja nüüd jätkame siis äh, oma päevakorraga, hääletus toimub homme nende kahe punkti kohta ja nüüd äh, arvamus, mida me peame ettevõtte sotsiaalse vastutuse kohta rahvusvahelistest kaubanduslepingutes andma Intale homme läheb hääletamiseks, tegelikult äh, lüüaks, äh, viiakse see hoopis edasi, see hääletus, kuigi äh, siin on nõutud, et me võtaksime vastu teksti, mida pole veel esitatudki. ma arvan, et ühe, mitmed tahtsid seda punkti päevakorras sees hoida muudatusettepanekuid võin ma muidugi esitada, aga äh, ja, ja sisulisest küljest võib öelda, et nad on konstruktiivsed, ma tegin ise siin muudatusettepanekuid, äh, kompromissettepanekuid, täiendusi mitmete muudatusettepanekute esitajatele ja äh, me saame veel neid arutada neljandal mail. aga üks punkt, mis on tekitanud poliitilisi erimeelsusi, puudutab seda, kas ettevõtete sotsiaalse vastutuse praktika on asjakohane ja kas neid norme saab seadusega kindlaks määrata, et kõigile äh, võrdsed tingimused luua arutasin neid küsimusi mõnede ettevõtetega, kes juba seda sotsiaalse vastutuse kontseptsiooni kohaldavad ja äh, samas on selliseid äh, ettevõtteid, kes on selle poolt, et niisugust lähenemist va-, vabatahtlikult rakendada. me oleme kindlasti jõudnud niisugusesse staadiumisse, et tuleb otsustav samm astuda. see ongi kõik, mis ma võiksin viiekümne muudatusettepaneku kohta selle teksti puhul öelda. aga nüüd. proua Verkström. huvitav on see, et äh, me ei peaks sellest täna küll rääkima, aga kui arutelu äh, tekib, siis äh, meil on vaja sotsiaalset vastutust ühiskonnale, see on tähtis üksikisikute jaoks, aga samamoodi ka nende ettevõtete jaoks, kelle jaoks nad töötavad. ja rahvusvahelised kaubanduslepingud mõjutavad paljusid inimesi. seepärast me peame soodustama, et ettevõtted näeksid oma sotsiaalset vastutust aga me ei peaks seda õiguslikult paika panema, et neil see sotsiaalne vastutus on. ma arvan, et kõige paremini töötab see nii, et äh, ettevõtetes on pühendunud isikud, kes võtavad seda sotsiaalset vastutust, sellepärast et me ei peaks koormama õigusaktidega äh, ettevõtteid rohkem, kui nad seda täna on tehtud. Äh, ma olen kohtunud paljude ettevõtete juhtidega, kes näevad täna seda suure ohuna, eriti just tänases majanduskriisis seetõttu leian ma, et oluline on selliste tegevuste integreerimine eh, küll kaubanduslepingutesse, jah, aga mitte panna lisakoormus ettevõtetele, mm, kellel juba on täna raske kriisis toimida. ning lõpuks inimesed ja need ettevõtted, kelle tarvis inimesed tööd teevad, loovad sellise sotsiaalse partnerluse ühiskonnas. ja seda vastutust ei saa mm, ära võtta sellepärast et ma arvan, et see loob väga positiivse ja konstruktiivse ühiskonna. seetõttu me peame olema tänaste ettepanekutega ettevaatlikud. aga minu välja pakutud ettepanek on see, et Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? härra Prontsas de Rosa. mis puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust, ma tahaksin selle komisjoni tähelepanu pöörata sellele, et me koos äh, osalesime mitme komisjoniga lapstööjõu teemadel täna kuulamisel ja sotsiaalne vastutus just selles kontekstis ka esile kerkis. Äh, ja me jõudsime selleni, et üks aspekte, mis debatis avaldus, oli see, et esineb mitmeid kriteeriumeid, eh, kuidas hinnata eh, sotsiaalset vastutust, eh, seda just Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kriteeriumite järgi. ja kuna kriteeriumeid on palju, siis on vaja mingisugust standardiseerimist et ühtlustada neid kriteeriumeid. ja ettevõtted peavad sotsiaalset vastutust tõsiselt võtma. kas seda peaks õigusaktidesse kirja panema, on iseküsimus. aga üks probleem on see, et teatud ettevõtted, eriti suured ettevõtted, näevad sotsiaalset vastutust kui turundusnõksu ja mitte eetilist küsimust. minu arust, kui inimesed suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes tegelevad eetilise kaubandusega, siis kindlasti peab juhtkonna tasandil olema vastu võetud selline otsus. sest väiksematel mutritel ei ole nendes ettevõtetes piisavalt võimu selleks, et sotsiaalse vastutuse küsimustele tähelepanu pöörataks Merci beaucoup. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? rohkem sõnasoovijaid ei ole. ma tänan teid seega eh, teie sõnavõttude eest ja teie lähenemise eest ja ma loodan, et me jõuame kokkuleppele neljandal mail. sel, see teema on väga tähtis, arvestades eh, ajahetke kus äh, on tõesti oluline rääkida ettevõtete sotsiaalsest vastutusest. hääletame teisel juunil, aga arvestades meie paigast nihkunud ajakava, loodetavasti, et see, selleks ajaks äh, on meil ka raporti projekt olemas. ja nüüd räägime edasi üsna sarnasest teemast. arutame muudatusettepanekuid, mis on esitatud ja just iseäranis kompromissmuudatusettepanekuid, mis on esitatud äh, härra Howitti raportile, tegemist on arvamusega, äh, vastutav komisjon on jällegi INTA, äh, teemaks on inimõigused, sotsiaal- ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes. tegemist on INTA komisjoni omaalgatusliku raportiga ja raportöö, teil on sõna Uh, did... suur tänu. loomulikult äh, äh muudatusettepaneku tehti ka äh, viimasel kohtumisel, ma ei hakka kõike üle korraldama, kordama. aga ma olen valmis äh, küsimustele vastama äh, või kui kellelgi on veel ettepanekuid nüüd kompromissidest rääkides oleme välja tulnud nelja erineva kompromissiga. Need on teile ka välja jagatud. Äh, minu armas kolleeg Higins, ma ei tea, kas ta siin praegu on, aga ma ei taha teda küll kritiseerida, aga meil lihtsalt ei olnud võimalik jõuda sellise kompromissini, millega me mõlemad rahul oleksime. ma arvan, et meil on vaja selliseid kompromisse, mida toetab enamus komisjonist ja ka enamus fraktsioonidest, kuigi mul, ma austan väga kolleeg Higinsit, me ei saanud tema arvamusi arvesse võtta. kompromiss üks, paragrahv, lõige üks räägib õiglasest kaubandusest ja härra Pidegan tõid välja ametiühingu õigused äh, ja seostasid seda nagu ma isegi äh, arenguriikidega. Äh, teine kompromiss puudutas mõjuhinnanguid. Äh, Rahakina oli väga abivalmis siin, isegi kui Ladina-Ameerika regioone ma ei võtaks arvesse, sest see temaatika on väga lai, aga ikkagi nüüd Äh, olen ma lihtsalt siis vastu tulles kolleegidele püüdnud geograafilist ulatust äh, laiendada ilma välja töö-, toomata konkreetseid riike. Ähm, kompromiss kolm lõige kuus puudutab majanduskriisi, mis järgnes krediitikriisile ja nende kriiside mõju näited tuuakse siis maksuparadiisidest, tegin jällegi koostööd äh, kolleeg Harkiniga. Äh, teeme välja töökohtade kao äh, vajadus Euroopa kauplejatele turge avada. ning lõpuks lõige seitse. see puudutab kaubanduslepinguid ja kantsler Merkeli algatatud protsessi ka. kahjuks kolleegid on erinevatel kohtumistel siin, proua Regner on meid aidanud, tema soovis, et me kajastaksime ka investeeringuid, lepingutest tulenevaid investeeringuid ma tean, et äh, meie aeg on piiratud ning arvestades äh, päevakava, siis äh, peab ütlema, et me oleme juba põhjalikult arutanud kõiki neid muudatusettepanekuid, aga kui küsimusi või ettepanekuid tuleb, ma olen valmis nendele vastama. tahaksin härra Kaslerile öelda, et teie väljajätmise ettepanek vajab järelemõtlemist, ma arvan, et terve lõigu väljajätmine on siiski väga keeruline. kui te soovite, siis ma võin seda kaaluda, aga mina pigem soovitaksin teil need muudatusettepanekud äh, tagasi võtta, sest me soovime kõik konstruktiivset ja tasakaalustatud teksti, suur tänu! suur tänu nende kompromissmuudatusettepanekute eest, kas on kellelgi äh, midagi nende vastu, kellelgi tähelepanekuid, arvamust avaldada? midagi ei ole, äh, siis äh, läheme hääletamisel vastu homme kell üksteist, aga täna õhtul head õhtut teile kõigile!